viis. kallid kolleegid, palun tähelepanu, jätkame oma päevakorraga, meil on pikk päev ja keset lõunapausi kohtuvad veel ka koordinaatorid. aga nüüd kõige tähtsam punkt täna meie päevakorras tuleb praegu kohe. kuulame ära oma erikülalise libekomisjonis härra Mihhalis Krisohoidis. tema on kodanike kaitseminister Kreekas. tere tulemast. me teame, milline on olukord, täiesti väljakannatamatu. ja me jätkame oma dialoogi nendes küsimustes, mille eest vastutab põhiliselt see komisjon äh, sisseränne, pagulaste küsimused, olu-, pagulaste olukord Kreeka saartel ja nagu me kõik teame, see olukord on väga raske. peame rääkima siin Dublini süsteemist ja selle mõjudest Kreekale ning olukorrast sellest, Äh, olukorrast, mis on nõukogus, nimelt et Dublin, Dublini süsteemi ja selle ülevaatamisega ollakse ummikus. Egeuse mere idaosas olevatel saartel on olukord äh, raske, teiste liikmesriikide antud abist ei piisa me peame siin vaatama, palju on vahendeid, kuidas toimivad vastuvõtukeskused, kuidas kompenseerida kogu seda pagulaste vastuvõtmist, kuidas mõjutab Euroopa Liidu Türgi kokkulepe seda ja võite tõstatada ka kõik muud küsimused, mis teid äh, huvitavad siin äh, järgmise tunni jooksul ja me kuulamegi kõigepealt ära siis Kreeka ministri härra Krisohoidise, palun. aitäh ja tere hommikust kõigile um,! aitäh, esimees, äh, tänan libekomisjoni Euroopa Parlamendis. tänan teid kutse eest tänasele kohtumisele teie komisjoniga see on minu jaoks suur au ja see on ka võimalus selleks, et pidada avatud ja demokraatlikku dialoogi. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, lähen otse probleemi sisu juurde ilma sissejuhatuseta. Kreeka, minu koduriik, on piiriks Euroopale, on täna tuhandete õnnetute inimeste jaoks äh, see koht, kus, kus kaudu proovitakse alustada uut elu Euroopas. sisenemine toimub meritsi Euroopa territooriumile. lähtutakse naaberriigist Türgist. ja ma pean täpsustama et kaugus Türgi ranniku ja Kreeka saarte vahel, täpsemalt äh, Lesboselt, Saamoselt ja Kossilt ja teistelt äh, Egeuse mere põhjaosa saartelt on väga väike. see tähendab, et kolmeteist minutiga põhimõtteliselt võib ületada äh, see mere Äh, seda saab teha kiirete kummipaatidega, nii et sajad inimesed saabuvad igal päeval nende saarte rannikule. rändeküsimuse haldamisel äh, vastavalt Euroopa Liidu Türgi leppele ja vastavalt ühisele deklaratsioonile, mille mõlemad osapooled vastu võtsid märtsis kaks tuhat kuusteist on korraldatud äh, pagulaste küsimus, Türgi saab Euroopa Liidult rahalisi vahendeid selleks, et nelja miljoni pagulasega tegeleda Türgi territooriumil, kes on pärit Süüriast. ning Türgil on kohustus kontrollida piiri, äh, mis lahutab teda Euroopast ja nõustuda tagasi äh, saatmisega Kreeka saartelt kui ei ole antud rahvusvahelist kaitset ja vastavalt Euroopa Liidu Türgi ühisavaldusele. see on selle kokkuleppe sisu lühidalt, mis sõlmiti märtsis kaks tuhat kuusteist Euroopa Liidu Türgi vahel ja mis kehtib endiselt ka täna kuni juulini kaks tuhat üheksateist need äh, rändevood olid hallatavad aga alates augustikuust käesoleval aastal on sada kakskümmend protsenti kasvanud rändevood. tulemus on, et äh, laevad, paadid saabuvad iga päev umbes tuhat inimest. eriti siis Egeuse mere põhjaosa saartele, peamiselt Lesbose saarele olukord saartel on tõepoolest äh, plahvatusohtlik ja igasugused ähm, olukorra kontrolli alla saamise püüdlused on äh, nurjunud ja kuigi Euroopa Liit tervikuna ja isegi kui Euroopa Liit tervikuna äh, teeks midagi selleks, et seda tsunamit hallata, kasutades omaenda logistikat, ei õnnestuks see isegi kui seda teeks terve Euroopa Liit. üritage kujutleda, kui palju patsiente võib mõni arst vastu võtta päeva jooksul, kui palju on võimalik haldustöötaja registreerima päevas inimesi. sajad inimesed maabuvad iga päev nendel saartel. nii et ähm, sellises olukorras ja arvestades äh, pagulaste arvu igapäevaselt, kes saabuvad Kreeka saartele, on olukord äh, täiesti äh, haldamatu, tegemist on tõelise humanitaarkatastroofiga. tegemist on kriisiga, sotsiaalse, tõsise sotsiaalse kriisiga ja vaatamata sellele pean ütlema, et äh, Kreeka omaenda vahenditega väga väärikalt, üksi, praktiliselt ilma abita üritab hallata seda äh, inimtsunamit, nagu ma seda kirjeldasin. mõnikord äh, räägitakse paatidest, laevadest, kus on sada, kakssada inimest, kes tulevad äh, Liibüast üle Vahemere keskosa räägitakse sellest, öeldakse, et need inimesed tuleb äh, laiali jagada Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. kuid Kreeka puhul on äh, saabujate arv, äh, seda ei saa võrrelda sellega, mis toimub Vahemere keskosas. toon konkreetse näite, viimase kahe nädala jooksul umbes neli tuhat inimest viidi saartelt, peamiselt Saamoselt äh, riigi keskossa. selleks, et äh, koormust vähendada saartele, sest see ongi hetkel meie prioriteet, äh, koormust vähendada, inimesed transportida turvalistesse paikadesse Kreeka mandriosal, selleks, et alustada menetlusi, registreerida need inimesed alustada varjupaigataotluste registreerimist. umbes neli tuhat inimest niisiis Saamuse saarelt viimasel ajal. ja samal perioodil, kahenädalasel perioodil kolm tuhat inimest maabusid Saamusel. Kreeka valitsus võttis paar päeva tagasi vastu uue seaduse rahvusvahelise kaitse andmiseks ja algatas äh, tegevused selleks, et seda seadust äh, kohaldada, selleks, et kiirendada varjupaigamenetlust, hoidmaks ära, et inimesed äh, ei koguneks saartele sellist, sellistes ebainimlikes tingimustes ja selleks, et Kreeka võiks tagada varjupaiga taotlejate õiguste austamise ja selleks, et äh, Türgi avalduse äh, põhiselt ja rahvusvahelise õiguse kohaselt saaks Kreeka Türgisse tagasi saata kõik need, kes ei pea kinni tingimustest selleks, et saada rahvusvahelist kaitset, kes ei vasta tingimustele. see seadus on äh, vastavuses direktiivi ja määrusega, mille on vastu võtnud ka Euroopa Parlament, ta on vastavuses Euroopa Liidu ja Türgi kokkuleppele, inimõiguste konventsioonile, Genfi konventsioonile ja on vastavus Euroopa Liidu õigusaktidega. ma tahaksin rääkida kahest asjast iseäranis rände küsimus ei ole mitte ainult poliitiline probleem nende jaoks, kes on eesliinil Euroopa Liidu riikide seas. tegemist on äh, hetkel väga aktuaalse probleemiga, kuid mis jääb aktuaalseks ka veel pikkade aastate jooksul. on, see on poliitiline, sotsiaalne probleem ja poliitilised ja sotsiaalvaldkonna kõnelused jätkuvad meil igapäevaselt ja kindlasti saab meil olema erimeelsusi ja ka ühtseid arusaamu. kuid mida me praegu näeme, on see, et mõned äh, liikmesriigid on seisukohal, et kui me, kui nad piirid sulgevad siis on äh, nad taganud enda turvalisuse ja võivad äh, takistada rändevoogude saabumist oma territooriumile. see on utoopia. ja see on ka täiesti väär. ja veel üks küsimus. ma ei taha solidaarsuse põhimõtet siin rõhutada see, millest peaksid lähtuma kõik liikmesriigid, kuid ma tahaksin rääkida eeskirjadest, seadusest, õigusest. Euroopa Liit on rajatud äh, seaduste kogumile, õiguste kogumile. Äh, neid õigusakte tuleb rakendada. ja nüüd me näeme, et nende eeskirjade rakendamine on sellises olukorras et see sõltub liikmesriikide heast tahtest lihtsalt. on ekslik arvata, et äh, kui sulgetakse piirid, pööratakse selg, ollakse populistid, siis, äh, siis jäädakse probleemist puutumatuks, see on täiesti vale. ja lõpetuseks veel ühest äh, teemast, mis on eriti tundlik ja isiklikult äh, tegelesin ka sellega ministrina äh,, algatades äh, rea algatusi ja tahaksin teile sellest täpsemalt rääkida, teavitada täpsemalt teid, sest ma arvan, et te peate seda teadma, kuivõrd tegemist on äärmiselt keeruka teemaga. tegemist on saatjata alaealistega. Kreekas on üle nelja tuhande saatjata alaealise hetkel ja enamus nendest asuvad struktuurides, mis ei ole Euroopa Liidu väärilised. niisiis äh, tegin algatuse kirjas, mille saatsin oma Euroopa partneritele ehk siis kahekümne seitsmele siseministrile Euroopa Liidus palusin, et iga liikmesriik võtaks vabatahtlikult vastu väikese arvu neid saatjata alaealisi. paraku saime ühe ainsa vastuse. siin ei ole küsimus enam solidaarsuses või eeskirjades, küsimus on siin tsiviliseerituses. Euroopa tsivilisatsioon on siin mängus, kuidas Euroopa näeb nende noorte tulevikku, on küsimus kuidas näitame solidaarsust nende noorte suhtes? nii et äh, teen siin üleskutse, palun avaldage survet selleks, et kõik valitsused tegutseksid, kõik äh, kodanikuühiskonnad tegutseksid selleks, et kõik liikmesriigid võiks vastu võtta väikese arvu neid lapsi, selleks et lahendada see väga tõsine probleem, milleks on saatjate alaealised. suur tänu ja nüüd tavapärane suur tänu selle sõnavõtu eest. For sure, I announce it tõsi see on, ütlesin seda kindlasti, et ministri puhul ähm, nõnda on. oleme kuulnud ennegi Kreeka ministritelt ähm, rände ja varjupaiga küsimustes mõtteid ähm, tõesti väga mm, õigesti, veenvalt nad kutsuvad üles juhtima tähelepanu solidaarsusele, mis sisaldub ka Lissaboni leppe Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis kaheksakümmend. see on kehtiv ja siduv õigusaktina meie kõigi jaoks, institutsioonide ja liikmesriikide jaoks, aga kõigepealt siis koordinaatorite kõnevoor kaks minutit ja seejärel saavad sõna ka ülejäänud parlamendiliikmed, maksimum minut kõneleja kohta, sest nagu öeldud, päevakord on väga tihe ja oluline on mitte jääda venima ei tohi iga punkti juures viivitada, ehk siis katsume äh, graafikus püsida. härra Lenners Rahvapartei nimel kõigepealt, teil on sõna kaks minutit. aitäh, äh, esimees, aitäh, minister, väga otsese ja ausa hinnangu eest äh, praegusele olukorrale Kreekas. loomulikult äh, esindate uut Kreeka valitsust ja ebaõiglane oleks oodata teilt juba mingeid imesid, aga seda tegelikult teeme me ju niigi. julgustav on see, et oma valitsuse esimestel kuudel olete teinud samme õiges suunas uute riiklike strateegiatega sisserändajate vastuvõtmiseks, saatjate alaealiste vastuvõtmiseks, millega vaadatakse läbi rändealane õigusraamistik et tõhustada selles valdkonnas toimuvat, ka tagasisaatmist ning ka saarte temaatika, et järgmise aasta jooksul üle kahekümne tuhande inimese tuua mandrile. nüüd väljakutseid suurendavad muidugi, suurenevad inimvood, eriti need inimesed, kes ei vasta varjupaiga taotleja kriteeriumitele. nagu te ütlesite, suvel nägime kõige kõrgemaid arve kuus saabujate kohta pärast Euroopa Liidu Türgi avalduse jõustumist ning olukord on muutunud seega ka keerulisemaks seoses tingimustega saartel. paar küsimust, kui tohin. liidu ja Türgi avalduse kohta kuuleme palju kriitikat ka siin. kuuleme rohkem kriitikat ja vähem mõeldavaid realistlikke alternatiive. samas oleme me mures, sest et see ei toimi nii, nagu see toimis alguses, ehk siis mis teie arvates siin juhtunud on, miks see enam ei toimi ja mida tuleks teha selle tõhususe tõstmiseks? teiseks, ütlesin, et kakskümmend tuhat inimest viiakse järgmisel aastal eh, saartelt mandrile, jah, talv on tulemas, aga mis samme te teete selleks, et ka talvel oleks saartel humaansed ja vastavad vastuvõtutingimused. ja viimaseks solidaarsus. Te ütlesite väga selgelt, et ränne puudutab kogu Euroopa Liitu, mainisite solidaarsust põhimõttena. kiri teie kahekümne seitsmele kolleegile on eriti valulik selles mõttes, kui ma vaatan praegust arutelu Euroopa Liidus, siis paistab, et solidaarsuse kontseptsioon on nagu kadunud kuhugi. millised on teie äh, ootused Euroopa Liidu tasandile järgnevatel kuudel seoses solidaarsuse ja koorma jagamisega liikmesriikide vahel, aitäh! nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Moraš, jah no,? kui proua Sippelit ei ole, ütleb härra Moraš. ma ei hakanud fraktsiooni nimel midagi küsima, aga taaskord ma tänan teid väga otsekohese hinnangu eest pean ütlema, et kõik ministrid, kes on Kreeka valitsusest ja ka teie eelkäijad on, on siia tulnud, nad on pidanud dialoogi komisjoniga ja me hindame seda kõrgelt, sest see ülesanne on raske. raske töö, raske olukord, kus küsida küsimusi Kreeka ministrilt, kes proovib ähm, olukorda hallata minu küsimus sarnaneb väga sellele, mida küsis just Rahvapartei kolleeg. ehk siis küsimus on selles, et mida ette võetakse. Te räägite solidaarsusest, aga see on käimasolev eh, teema, me rääkisime ka teie eelkäijatega, inimesi on viidud mandrile, nad on, te olete palunud teistel liikmesriikidel võtta vastu saatjate alaealisi, me oleme seda varem kuulnud, aga osa meist, kes Moori all käisid, teavad, milline on olukord koha peal ja olukord on minemas eriti hulluks. see on kõige suurem pagulaste selline kogum, kokkukogumiskoht kogu Euroopa Liidus ma küsin teilt, kas te olete nõus sellega, et olukord on minemas tohutult halvaks? praegused elamistingimused Morias, need on muutumas nii halvaks, et olukord on tõesti lausa äärmuslik. millised on teie arutelude üksikasjad nõukogus selle teema lahendamisel? mulle tundub, et me oleme minemas kaugemale sellest, mida me oleme varem kuulnud, jah, meditsiiniline tähelepanu, siis kaks pool tuhat last ilma hariduseta, me oleme jõudmas äärmustesse tõesti Morjas, rohkem kui kunagi varem. ehk siis need, kes olukorral pilku peal hoiavad, näevad, et asi on veel hullem, ka võrreldes augustikuuga. ja kui tohiksin esitada küsimuse, olukord on läinud väga halvaks, ma ei tea, kuidas seda nüüd väljendada, aga kuidas ütleksite teie meile, et kuidas meie selle teema võiks tõstatada nõukogu ja komisjoniga, et meil ei oleks äh, olukorda, kus liit tervikuna kahjustub selle tõttu. ja nüüd lõpuks Kreeka õiguse kohta küsimus. ma ei äh, kritiseeri seda uut seadust, aga kuidas on sellest kasu äh, Äh, kui teil tuleb uus rändealane õigusakt, aga kui ma seda seadust vaatan, siis see paneb suurema koorma varjupaiga taotlejatele endile. kuidas see aitab sellises olukorras, siiralt küsin seda. aitäh. proua Intveld, Renju nimel. jah, aitäh, esimees, tänan, minister, et olete siia tulnud. arvan, et sest kõik mõistavad, et Kreeka on sisuliselt üksi jäetud viimastel aastatel rändajate sissevooga silmitsi seistes. me teame, et Kreekal on olnud teisigi probleeme ja see on raskeks koormaks kohalikele, kes ei ole senimaani kurtnud, erinevalt teistest riikidest ja nende inimestest, kes on kurtnud olukordade üle, mis on märksa leebemad tegelikult ehk siis on šokeeriv, et teie üleskutse teiste riikide suunal on äh, ilmnenud ainult ühe kirjana. kõik need riigid peaks tundma sügavat häbi, olenemata oma poliitilisest perekonnast. ja tõtt-öelda, kui me oleme aastaid ja aastaid seda arutelu pidanud ka, see on sügavalt häbiväärne. nüüd see muidugi me, me oleme igati teiega ja Kreeka rahvaga, aga see ei tähenda, et Kreekal endalgi ei oleks oma õiguslikke ja moraalseid kohustusi. küsiksin sama, mida küsis Claude Moraes. ma ei ole veel näinud uue seaduse üksikasju, aga mulle ei ole täiesti selge, kuidas parandab uus seadus seda olukorda. ehk siis põhimõtteliselt edasikaebamine tehakse raskemaks kui ma õigesti aru saan, siis UNHCR ei ole enam selles ähm, mm, otsustava kogu koosseisus, ma ei tea, kuidas see protsessi paremaks muudab, ja tõtt-öelda on murettekitav kuulda, et uus seadus lubab relvajõududel ja politseil taotlusi läbi vaadata, minu meelest ei ole see kohane. või kui te leiate, et see on kohane, siis ma tahaksin mõista, kuidas te tagate, et neid inimesi koolitatakse tegema õiget asja, nad ei ole ju rändeametnikud, nende roll on teistsugune ja ka mõttelaad on teistsugune. ehk siis tahaksin selle seaduse kohta natuke rohkem kuulda ja viimaseks vastaksin ka kolleegi, Rahvapartei kolleegi kommentaarile, kes ütles, et ei ole realistlik ja mõeldavaid alternatiive Türgi avaldusele, jah, on küll, on küll Euroopa Liidu terviklik rände- ja varjupaigapoliitika, nagu selle on ette näinud aluslepingud, mida on kakskümmend aastat juba eelkõige parempoolsed erakonnad blokeerinud. roheliste nimel proua Strik tänan ministrit ülevaate eest nende probleemide kohta, millega ta peab rinda pistma. me toetame täielikult seda üleskutset Euroopa Liidu liikmesriikidele solidaarsust üles näitama, koormat kandma ühiselt, sest et ebaõiglane on Kreeka üksi jätmine. Te võite meie peale loota, me teeme kõik endast oleneva selleks, et vastutust jagatakse ja see ei jää ainult Kreeka kanda. sellegipoolest, see ei tähenda, et me leiame, et lahendus seisneks varjupaiga taotlejate õiguste piiramises ja seetõttu teeb meile väga muret uus vastu võetud seadus, mida te ka mainisite. mainin vaid paari piirangut, mis on meile väga murettekitavad, kõigepealt ajakava äh, lühendamine, äh, siis vastuvõetavusprotseduuride suurendamine ja tõepoolest see, et relvajõud ja politsei on need, kes vastuvõtmise mm, vestlust läbi viivad, siis tõkendid tööturule äh,, automaatse eh, läbivaatamise kaotamine ja ka see, et posttraumaatilise stressiga inimesed ei ole enam haavatavatena käsitlevad varjupaiga taotlejatena, ka piinamise ohvrid. Neil on vaja nüüd eh, mingit tunnistust selle kohta, et nad eh, oleksid pagulased, et nüüd on vaja ähm, raviasutuse poolt nad läbi vaadata, aga selliseid asutusi isegi pole. ehk siis kas te saaksite seda olukorda ka täpsustada ja seda ka, kuidas kõik need muudatused puudutavad vastuvõtutingimuste direktiivi ja varjupaigaprotseduuride menetluste direktiivi. veel üks küsimus, turvaliste kolmandate riikide nimistu, kas Türgi on endiselt selles nimekirjas, kas on teisi riike, mis selles on, kas minister saab tagada, et endiselt ähm, hinnatakse individuaalselt kõiki taotlusi? ja üks küsimus veel seoses Türgi maismaapiiriga. kas on tõsi, et Frontex ei saa juurdepääsu, et Frontex ei saa seal tegutseda? kas selle põhjus on see, et väidetavalt saadetakse inimesi Kreekast Türki tagasi. ID nimel ma kõnelejat ei näe, härra Kohvot, äh, palun kaks minutit yes.. aidake kaasa, palun. jeg taler dansk. Efter at have hørt øh, spørgsmålene og... Øh, aitäh, eesistuja. aitäh, esimees, ma äh, pärast arutelu kuulamist pean ütlema, et ainus realistlik humaanne lahendus oleks Austraalia mudeli teed minek Euroopas, tagada, et on täielikult turvalised piirid, et ähm, laevad veetakse minema, kui vaja, et välispiirid on turvalised nõnda, et ei ole võimalik lihtsalt sammuda üle Euroopa piiri. inimesi ei tohi mitte ümber jagada, vaid tuleb lõpetada selle koorma paisumine, tuleb tagada, et ei saa lihtsalt üle piiri astuda lootuses, et siis võib igaveseks Euroopasse jääda. selline lähenemine ei tööta. kõige humaansem mudel, mis peataks inimeste põgenemise üle Vahemere, mis tagaks, et eh, ei ole ka eh, ärivõimalusi inimkaubitsejatele ja inimsmugeldajatele, oleks sulgeda välispiir ja aidata rohkem inimesi mm, lähipiirkondades, et nad saaksid elada seal piirkonnas, kuni nende koduriigis on taas kord eh, rahu ehk siis ma arvan, et Matteo Salvini ütles õigesti, kui ta otsustas eh, sulgeda Itaalia sadamad, samuti Serbia piirid eh, suleti, me peaksime neid ka kiitma selle eest. minu järeldus on selline, et ma kahtlen tõesti, et see Euroopa Liidu süsteem lahendab neid tegelikke probleeme üldse kunagi. Eh, selle asemel on nad kinni maksnud sellele, nad on kinni maksnud selle päti Erdogani tegevuse, et ta äh, raiskakski maksumaksjate raha ja nüüd ta veel ähvardab saata miljoneid pagulasi Euroopasse, see ei sobi ja me peame häbi tundma. härra Procaccini. La solidarietà nei confronti del governo greco, vengo dall'Italia e l'Italia. Kreeka ministrile tahan öelda, et mina olen pärit Itaaliast ja Itaalias on täpselt samamoodi nagu ka Kreekas, et Euroopa jättis meid liiga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 kui tohiksin, ehk siis ka kõneaega ületada mõne sekundiga, sest et kell ei jäänud seisma, ma mõtlesin seda, et äh, ma ei ole nõus sellega, et piiride sulgemine oleks kuidagi utopistlik mõtteviis. kui piiri rangelt kontrollida, siis tõtt-öelda see ongi ainus realistlik lahendus, isegi kui see võib-olla on lühiajaline lahendus see on märksa vähem tõhus, kui hakata sisserändajaid Euroopa üleselt laiali jagama, kui keegi neid tegelikult ei soovi. see naeruväärne Malta leping tuli ka mõned päevad tagasi ja liiga sageli juhtub, et see tegelikult rikub ehm, rändajate elusid ja ühtlasi destabiliseerib nende riikide õiguskorda, kuhu inimesed lõpuks jõuavad. ehk siis ma rõhutaksin veel kord seda, et me ei lahenda siin rände lähtepõhjusi. selle suhtes Euroopa Liidul ei ole mitte mingisugust huvi rände lähtepõhjuste lahendamisel. mulle tundub, et see on eetilises mõttes ebahumaanne ja ka lühinägelik poliitiliselt. nüüd Gue nimel härra Avranidis, kui ma ei eksi. Gue. Yes, please. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ που είστε εδώ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 tahtsin lihtsalt öelda, et me ei saa rääkida inimestest kui tsunamist. Teie valitsus võttis vastu uue seaduse, olen täiesti nõus küsimustega, mis siin tõstatati. Renew roheliste sotsialistide poolt, ma olen täiesti nõus nendega, täiesti sama meelt. rahvusvahelised organisatsioonid ähm, on äh, kritiseerinud uut Kreeka seadust ja öelnud, et see seadus äh, on inimõiguste ja rahvusvaheliste õigustega vastuolus. kellega te arutasite, kas komisjoniga, Euroopa Liiduga, rahvusvaheliste organisatsioonidega? ma ei tea, aga Kreekas ei olnud kõnelusi, viie päevaga võeti vastu see seadus ja tegemist on äh, repressioonipoliitikaga ja kas teie arvates te, on, ma saan aru, tegemist julgeoleku küsimusega, aga mitte õiguse küsimusega. ja küsimus äh, teie valitsusele. kas see on pagulaste küsimus või rände küsimus, sest see on pagulaste ja rände küsimus. valitsuse üks esindaja ütles, et äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend umbes kakskümmend tuhat inimest saadetakse tagasi, aga kuhu? kas teil on kokkulepped, kahepoolsed kokkulepped? sellisel juhul tahaksime kuulda sellest. härra minister. on öeldud, et teie dogma muudab pagulaste elu raskemaks, viis tuhat inimest on äh, lubamatus olukorras Moria laagris. kui me seal kolleegidega käisime, oli neid tegelikult neliteist tuhat. ja neid on veelgi rohkem, kes järjest saabuvad. aitäh, nüüd on ministril kümme minutit vastamiseks, aga kõigepealt vaatame, et kõik saaksid sõna, kes seda soovisid. maksimaalselt üks minut, kuivõrd järgmine päevakorrapunkt on eriti keerukas ja väga intensiivne meil on täpselt neli külalist, põhiõiguste ameti direktor härra O'Flaherty sealhulgas, ehk siis ähm, tehke ühe minutiga, siis saab minister kümme minutit ja järgmine punkt algab väikese viivitusega, kõigepealt proua Metsola, üks minut. aitäh, härra esimees, ja tänan ministrit selle eest, et ta on kohale tulnud, täna me ootame äh, samasugust head koostööd nagu teie eelkäijatega teistest fraktsioonidestki. minu fraktsioon mõistab vägagi seda olukorda, millesse Kreeka on sattunud. minu küsimus puudutab seda, et kas te keskenduksite rohkem reaalsele olukorrale koha peal saartel. Need arvud, mida me näeme, on väga murettekitavad. kusagil kolmekümnest ühest tuhandest inimesest räägitakse vastuvõtukeskuste puhul, kuhu peaks maksimumina mahtuma kusagil kaheksa tuhat. kui seda nüüd võrrelda olukorraga, mis äh, tuleneb Kreek-, Türgi leppest, siis kuidas te seda argumenti ministritele nõukogus esitate, kui te esi-, esindate sellist riiki, mille surve saabujate osas on ju ilmselgelt ebaproportsionaalne ja ta on jäetud üksi. minuto massimo. Grazie, buongiorno, grazie presidente, grazie. üks minut maksimum. Äh, järgmine kõneleja. aitäh, ähm, esimees, aitäh, ähm, minister, Kreekast tulevad uudised on järjest murettekitavamad, ütleb härra Bartolo Ehm, järjest rohkem inimesi on Kreeka saartel ja neid hoitakse kohutavates tingimustes. olukord võib muutuda veelgi hullemaks tänu uuele seadusele, mis sai heakskiidu kolmekümne esimesel oktoobril. küsimus seisneb ju haavatavate inimeste tuvastamises. nüüd on neil siis ju veel raskem rahvusvahelist kaitset saada ehk siis minister, kas teil on kavas tagada, et seadused ei tee rahvusvahelise kaitse saamist raskemaks? kuidas me saame seda tagada, mida kavatsete teie teha selleks, et talve tuleku eel austatakse inimväärikust ja viimaseks? Teie olete äh, kodanikukaitseminister, aga te vastutate ka rände eest, kas see ei ole äh, segadust tekitav? härra Asmani järg, mm, aitäh, minister, et te olete siia tulnud, meil on äh, neli aastat arutelusid parlamendis olnud, ka riikide parlamentides, selle kehva olukorra kohta, mis valitseb Kreeka saarte pagulaslaagrites. ja on räägitud ka sellest, kui pikalt kui aeglaselt kulgevad kõiksugu menetlused. ja tõtt-öelda ma ei saa tõesti aru, et selline arutelu toimub. tavaliselt toimub see enne talve tulekut ja räägime sellest, mida siis teha, mida ka teha Euroopa Liiduna. Te olete ka esitanud oma palve, isegi oma nõudmised teistele liikmesriikidele, ma saan sellest aru, jah, aga kui vaadata minevikku, no muidugi te olete uue valitsuse uus esindaja, aga varem äh, on olnud niimoodi, et rahaline või operatiivabi ei olnud küsimus, vaid oli teisi põhjusi, miks äh, menetlused venivad ja miks tingimused paremaks ei muutunud. ma tahaksin kuulda teilt, millised on teie terviklikud meetmed ja teie tegevused olukorra parem, parendamiseks? aitäh ja härra. Äh, aitäh mina käisin eelmisel nädalal Lesbose saarel, vaatasin ka Muuri laagri oma silmadega üle ja mulle öeldi, et kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on neil umbes kolm tuhat kohta äh, pagulastele ja kohal on neliteist tuhat inimest. nii et tõesti küsimus on nüüd selles, mida me saaksime ära teha. ja ma kohe kindlasti toetame, aga mind tõesti üllatab see, et aastast kaks tuhat viisteist ei ole Moorja laagrisse äh, Äh, kohti juurde tehtud, aastast kaks tuhat viisteist elavad nad äh, suvetelkides, ähm, mitte midagi pole ette võetud ja arvatavasti talvel uuesti läheb kõik põlema ja inimesed surevad. mida te kavatsete selle vältimiseks ette võtta? tahtsin veel ka küsida, et kas on tõesti vaja, et me siin tõesti räägime tsunamidest ja looduskatastroofidest, kui me räägime inimestest sellest ei ole mitte mingit kasu, kui me tõesti tahaksime, et inimesed äh, tunnistavad probleemi ja saavad aru, et neil on vaja kaitset, seega me ei tohiks rääkida inimestest kui looduskatastroofidest. Äh, proua Teeli. aitäh, ütleb proua Tali. ma kõigepealt tunnustaksin Mjatovitši tööd ja tema hiljutist visiiti. ta kirjeldas olukorda plahvatusohtlikuna Ehm, selle eest, et inimesed on ehm, läinud kisklema toidu, isegi hügieenitingimuste pärast ja et on vaja kiiresti tegutseda. nii palju, kui see mind puudutab, siis Euroopa Liidu ja Türgi lepe on selle kõige lähtepõhjuseks ja räägime sellest järgmine kord ka. aga teie olete nüüd siin ja ma tahaksin teilt küsida uue seaduse kohta. ka volinik ütles, et see äh, seadus tekitab tõsiseid küsimusi inimõiguste valdkonnas. Te rääkisite ka inimestest, kes ei vasta varjupaiga saamise kriteeriumidele, aga te olete ise kriteeriume muutnud uue seadusega, kuidas te sellele vastate, kuidas te selgitate rangemat piirikontrolli, te tõstatasite ka saatjate alaealise teema, ehm, kas te ütleksite, ehm, kas te, kas te olete selle teemaga tegelenud, kas ehm, tulemus on positiivne ja kui nüüd rääkida inimeste saatmisest mandrile, siis ma sain aru, et see on tegelikult takerdunud, ehkki te ütlesite, et te teete kiiremini. härra Papadakis. aitäh. härra minister. arutelu pagulaste jaotuse üle meie riigis ja koorma kergendamine tekitab järgmise küsimuse Euroopa liikmesriikide valitsused, kes leiavad, et Türgi ja mõned Süüria piirkonnad isegi on turvalised äh, ja äh, on piiranud pagulase mõiste sisu. selle tagajärg on see, et tuhanded äh, varjupaiga taotlejad saadetakse tagasi. Te ise toetasite kümne tuhande inimese väljasaatmise mõtet, äh, tugevdades suletud keskuste mõtet. see olukord ei ole kuidagi erandlik, see ongi Euroopa Liidu enda poliitika. inimesed suletakse kohutavates tingimustes keskustesse, repressioonid, tagasisaatmine, õiguste mitteaustamine. selle kõige tulemus on see, et tugeneb populism ja rassism Euroopa Liidus. aitäh, ütleb proua Posenberg-Broniidi. tere tulemast, härra minister. me teame, et äh, eesliini riigina Kreeka on väga olulist koormat kandnud ja probleemi lahendamisel oma rolli täitnud. Kreeka on üles näidanud humaansust mil-, äh, millele pole võrdset. nüüd on uus äh, seadus varjupaigamenetluste kohta ja võin äh, advokaadina kinnitada, kes on tegutsenud kolmkümmend aastat, et see seadus eelkõige kinnistab taotlejate õigused. esimees, härra minister, kas te võiksite öelda, kas selliseid õigusakte on ka mujal? neli aastat pärast Euroopa Liidu Kreeka avaldust on olnud tuhat kaheksasada tagasisaatmist, kas nüüd teie uue valitsuse poliitika abil on, tuleb rohkem tagasisaatmisi selleks, et küsimust paremini hallataks ja kas teie arvates on vajalik muuta Euroopa Liidu Türgi avaldust selliselt, et ähm, oleks võimalik tagasi saata need, kellel on, kes, et need saadetaks tagasi, kes peab. suur tänu, ütleb härra Andrulakis. me oleme juba näinud, millised on ühisavalduse piirid Euroopa Liidu, Türgi vahel. see geo-, Erdogani tegevus Lähis-Idas ja Süürias on selle piir. Kreeka valitsuse mõte saarte koormust vähendada on positiivne. ja positiivne on ka see, et te üritate vähendada bürokraatiat äh, asüülivaldkonnas, aga probleem seisneb selles, et me ei tea pagulaste ümberpaigutamisel Kreeka sees, isegi kiirendades seda menetlust, kas Kreeka suudab probleemi üksi lahendada. kui üle-euroopalist kava ei ole, siis me üksi ei suuda seda millised on siis teie algatused selles vallas ja palun, küsiksin ka kolleegidelt, esitage palun see küsimus oma valitsustele. meil peab olema ümberpaigutamise Euroopa programm. Kreeka ei suuda äh, üksi neid vastu võtta ja kuidas on fondide, vahendite kasutamisega? juba eelmise valitsuse ajal oli see probleemiks, mida kavatsete teha selleks, et äh, vastuvõtlus, suutlikkus ja vahendite kasutamise suutlikkus oleks suurem? Troubles palun pidage silmas, et ministril on juba piisavalt probleeme ja kui nüüd äh, ka ajaga äh, survestamine tekitab probleeme, siis siiski palun piirduge ühe minutiga. lugupeetud kolleeg Ferrara, üks minut. presidente, grazie ministro. aitäh, esimees, aitäh, minister. see olukord, mida te kirjeldasite Kreekas, on õudne, eriti eriti see, et kolmkümmend või nelikümmend tuhat inimest peavad elama saarte ülerahvastatud keskustes. ma olen kuulnud teatud valitsusvälistelt organisatsioonidelt, kes on aktiivsed ka Morias, ehm, ma kuulsin neilt eile, et pärast Salmose vastuvõtukeskuse tulekahjut neljateistkümnendal oktoobril on paljud inimesed saadetud mandrile, aga paljud saatjata alaealised ei ole saanud mitte mingisugust eestkostjat endale, kes saaks neil aidata siis kas neid keerukaid meetmeid läbida või siis mm, saada kokku uuesti perekonnaga, samuti vägivald, vägistamine on tõusuteel olnud, arste ei ole ka piisavalt laagrites. minister, kuidas te kavatsete seda olukorda lahendada nõukogus, et saada üle sellest ummikust seoses Euroopa Liidu ühise varjupaigasüsteemi ja Dublini süsteemiga. Furlas, aitäh. olen tunnistajaks millelegi enneolematule. meil on siin äh, liikmesriigi minister, kes võtab vastu kõige rohkem pagulasi kõikidest riikidest, olukord on plahvatusohtlik, kuuleme äh, juhtimatu ja siis küsime, mis ta kavatseb teha kas see on ainult Kreeka probleem, kas nii saite asjast aru? Mr Koster, Koster. härra Koster. minu arvates ei ole tegemist mitte Kreeka, vaid Euroopa probleemiga ja Euroopa Liit on siin läbi kukkunud, sest ei ole leitud solidaarset lahendust Kreekale. Need probleemid on põhimõttelised ja šokeerivad ja seega oleks vaja leida lahendus olukord on šokeeriv, nagu öeldud, Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik on seda ka öelnud ja tõesti hädasti on vaja midagi ette võtta. meil on siin probleeme just alaealiste ja lastega, te mainisite seda ka. mida te veel teete peale kirjade kirjutamise siseministrile? ma olen muidugi pettunud äh, Äh, Saksa siseminister seda perede kokkuviimise osas ei olnud positiivselt meeletanud, aga laste ja alaealiste olukord on tõesti täiesti õudne haavatavad inimesed, haiged, rasedad, mida te konkreetselt teete nende heaks ja mida te ootate Euroopa Liidult selleks, et selles raskes olukorras midagigi parandada. ja veel üks asi, mis minu arvates on täiesti vastuvõetamatu. nimelt, et selles olukorras ei reageerita va- ja ei üritata inimeste olukorda parandada, selle asemel hoopis inimõigusi piiratakse. vaba liikumise õigust näiteks, see on jällegi olukord, mis on Euroopa Liidus täiesti täiesti vastuvõetamatu ja ka teie arvates oleks tõesti äh, vaja äh, ka teil äh, poliitilise vastutavana midagi ette võtta? aitäh, härra minister. kui kolleeg oli Lissabon, Lesbosel, mina olin Saamosel, nägin olukorda koha peal, ütleb härra Karem. parem on siin Brüsseli mullist vahest ka välja saada mind hoiatati ja läksin sinna konstruktiivses vaimus ja ka mind hoiti politseis kinni tund aega kuigi ma ei ole mitte milleski süüdi. see ei olnud sugugi see avatud ja demokraatlik dialoog, millest täna siin rääkisite ja see vääriks vabandamist, aga rääkiksin ebahumaansetes tingimustes, kus üle kuue tuhande inimese elavad, mis oli tegelikult mõeldud kuuele sajale inimesele algselt. sajad lapsed, naised, rasedad laps-, naised, mõned peavad ootama kuni aastani kaks tuhat kakskümmend üks selleks, et saata, esitada oma taotlust selles kohas ei ole mitte miski vastuvus, vastavuses UNHCR-i nõuetele. ja me ka täna hommikul rääkisime sellest, et Euroopa Liidu Türgi kokkulepe ei toimi, et ei toimi ka vastuvõtukeskuste süsteem ja Dublin ei toimi Kreeka olukord on juhtimatu, Saamose eh, meer, kellega kohtusin, on täiesti nõutu, eh, saare majandus on kokku varistama, varisemas ja vastutav on Euroopa. pöördute niisiis Euroopa Liidu poole, kuidas saame teid aidata, milliseid lahendusi pakute välja selleks, et sellest ummikust välja tulla? Make it short, Mrs Fox. proua Fox ja palun lühidalt minister, te kutsusite üles meid solidaarsusele, et me äh, teeks lobitööd omaenda valitsustega, aga liidu poliitika on solidaarsuse vastu. ta põhimõtteliselt ütleb, et ärge muretsege, Euroopa Liit tegeleb selle teemaga ja see on nüüd allhanke korras antud Erdoganile, ehk siis Euroopa Liidu poliitika tegelikult töötab vastu sellele, et me saaks oma riike, riikides lobitööd teha, sest riigid ei saa enam, rahvusriigid ei saa enam selliseid otsuseid teha ja siis nüüd Erdogan, kõigist inimestest on saanud Erdogan raha ja võimu minna, tungida Süüriasse, kuhu ta sellega tekitab ka uue rändepoliitika. ja siis meil tekib küsimus, et miks inimesed põgenevad Türgist, et tulla Kreeka saartele. kas asi on tõesti Türgi laagrite olukorras, äkki on asi hoopis Euroopa Liidu poliitikas, et neid inimesi integreeritakse Türgi kesk-, ühiskonda, miks tahaks keegi olla Türgi ühiskonda integreeritud, kus teadlasi pannakse vangi, sõnavabadust piiratakse ja Türgi ise on autoritaarne režiim, mitte ükski Euroopa Liidu poliitika aspekt ei aita siin kaasa Kreeka osas, vaid see tekitab seda probleemi, mida te peate haldama ja ma olen muidugi solidaarne selles osas. härra järgmine kõneleja, üks minut, palun Eh, aitäh, esimees, ütleb härra Urban. Ehm, see olukord, mida me näeme Kreekas, eh, see ei ole mingi kliimaprobleem, see ei ole looduskatastroof, vaid see on poliitiliste otsuste tulem. neli tuhat eh, inimest on sinna nüüd lõksu jäänud, sest sest see on poliitiliste otsuste tulemus, neid inimesi ei, ei liigutata, nad jäävad kõrvale tervishoiust, see on valitsuse otsus. Te võtate inimestelt tervishoiu, te võtate neilt äh, Haigekassa kaardid, nad ei saa vaktsiine, nad ei saa Kreeka tervishoiusüsteemile ligi, see on poliitiline otsus, minister valed poliitilised otsused, langetatakse valesid otsuseid, jutt on rändajate ja pagulaste õigustest ja tuleb teha otsuseid Euroopas nende õiguste tagamiseks. näete, neil on piisavalt probleeme, härra minister, aga nüüd on teil veel probleem, et kõneaega on kümme minutit. ehkki juba niigi järgmine päevakorrapunkt hakkab viibima, palun andke endast parim. suur tänu kõigile nende vägagi öö, ähm, emotsionaalsete märkuste, küsimuste ja ettekannete eest. see näitas, kui palju teid huvitab olukord Kreekas ja Kreeka saartel. aitäh teile ka kriitika eest, kuid kriitika peab olema konstruktiivne, sellel peab olema mingi alus. praegusel hetkel on aga olukord selline et äh, Samose Lesbose saarel äh, kõiki lapsi vaktsineeritakse. nii et kui te ütlete, et tervishoidu seal ei tagata, siis see pole õige. tegemist on valedega, mida levitatakse. igaüks, kes minu koduriigis varjupaika taotleb öö, äh, saavad tervishoiuteenuseid, isegi siis, kui neile varjupaika ei anta. nüüd see uus äh, varjupaigaseadus, mis vastu võeti, sellega on ette nähtud kohustuslik kooliharidus kõikidele varjupaiga taotlejate lastele. teiseks, tahaksin veel kord toonitada seda, et palun ärge kahelge minu inimlikkuses ja tunnetes. mina olen arvatavasti kordi humaansem kui paljud teist. poliitikuna olen mina humanist, aga samal ajal pean siiski ka realistlikke tulemusi ette näitama, pean mõtlema Kreeka ja Kreeka saarte turvalisuse peale ning ka Euroopa turvalisuse peale, Euroopa äh, austamise, Euroopa väärtuste austamise peale. ühelt poolt olen humanist, aga te peate arvestama ka sellega, et minu tegusid ministrina hinnatakse. ma olen minister, tahtsin teie vastu olla aus ja ma tõesti arvan, et ma võin tõesti rahuliku südamega paari äh, aasta pärast tagasi tulla ja teile rääkida oma tööst ja tööga saavutatud tulemustest. siin räägiti viivitustest ja sellest, et äh, politseile on kantud nüüd äh, ka äh, pagulaste registreerimise ülesanne. tõesti, siseministeeriumid teistes riikides on seda ka teinud. seega teeme seda ka meie. kõikidel ministeeriumitel on oma pädevused, mis on paika pandud. siin räägiti veel ka piirist Te teate, milline on olukord ja seda, et me peame Euroopa Liidu välispiire kaitsma. kogu Euroopa peab seda tegema, aga me peame mõtlema ka sisepiiride peale, meil on neid, kes sisepiiridele müüre ehitavad, tarasid püstitavad, lootes, et nii on võimalik inimeste sisenemist ära hoida. aga sellest ei ole mitte mingit kasu, kui inimesed siiski soovivad siseneda. Türgi, üritan tõesti kiiresti vastata kõikidele küsimustele. Türgi ja Türgi kokkulepe. vaadake, Türgil endal on üks väga tõsine probleem. neli miljardit, äh, neli miljonit Süüria pagulast ja ka pagulasi mujalt riikidest. Euroopa Liit andis raha selleks, et nende pagulaste, nende inimeste eest hoolitseda. seega tekkis Türgil kohustus, kui ta need vahendid vastu võttis ja kohustus, kohustuseks on siis piiride kaitse ja Türgi peab hoolitsema selle eest, et piirid oleksid kaitstud. ma ei tahaks seda arutelu siin pikemalt edasi arendada, aga türklased on nüüd ise aru saanud, et neil on sellega probleem. ja küsimus on nüüd selles, mis me teeme selle Euroopa Liidu öö, ähm, Türgi kokkuleppega tähtis on see, et oleks tagatud inimeste turvalisus ja ohutus me peame ühelt poolt kaitsma pagulasi, aga teiselt poolt kaitsma ka piire. nüüd veel paari sõnaga sellest seadusandlusest. räägiti viiepäevastest läbirääkimisest. ei, see ei ole tõsi, et see seadus oleks viie päevaga välja töötatud. sellele tehti ka väga palju muudatusettepanekuid paljud organisatsioonid äh, olid kaasatud selle seaduse väljatöötamisse, nad tegid ettepanekuid, mis kiideti heaks. ning äh, seaduse eelnõu kiitsid ja ka äh, heaks kaks koalitsiooniparteid ja nii mõnedki opositsiooniparteid, nii et tegemist oli suure häälteenamusega, millega vastu võeti see seadus. tuleb vaadata täpselt, millised on numbrid ja nende numbrite najal siis ka äh, tulemusi saavutada. just äh, Äh, sellepärast tuleb arvestada ka sellega, kui palju on meil varjupaiga taotlejaid. meil on tõesti väga palju inimesi, kes peavad ootama kaks kuni kolm aastat selleks, et nad saaksid varjupaiga taotluse esitada. seda lihtsalt sellepärast, et neid inimesi on nii palju. me teame, et ootejärjekorrad on väga pikad mis me nende inimestega teeme? on neid, kes pärast kolme aastat on lihtsalt tagasi pöördunud. ja just sellega me arvestasime, kui me seda seadust äh, välja töötasime. tahaksin siin tõesti, et ka teie äh, mõtleksite äh, Äh, inimlike väärtuste peale ja oma vastutuse peale poliitikutena. ei ole võimalik nii paljude inimeste probleemi kiiresti ja kohe lahendada, eriti kui sul on vaja tagada ka turvalisus. riigina pead sa ka õigustest kinni pidama. ja just sellepärast äh, võeti vastu ka see seadus. kui on tõesti võimalik teha paremini ja kiiremini, siis muidugi võid sa seda teha. tean, et aega on vähe, esimees, aga siiski üks punkt. Äh, väga paljud esitasid küsimuse saarte kohta, et mis me teeme saartega, kas on mingi kava äh, pagulaste äratoomiseks saartelt äh, Kreeka mandriosale et kas meil on siin turvalisi kohti, hotelle, kortereid, ähm, kortermaju, kuhu neid inimesi paigutada. me oleme üritanud seda teha ja me tõesti loodame, et aasta lõpuni on meil võimalik päris palju inimesi ära tuua. ja need, kes jäävad saartele, nendel äh, siis ju ka tingimused paraneksid. meil on palju lapsi, või siis ka lastega peresid, kes siis esimesena tuuakse saartelt mandrile. aga tähtis on, et meil oleks neid kuhugi panna, hotellitubasid, kortereid. meil on nelikümmend tuhat korterit aastaks kaks tuhat kakskümmend ja ka kuus tuhat maja, mis me oleme leidnud pagulaste majutamiseks, nii et äh, me loodame, et sellega on meil võimalik see suur probleem nii Kreeka riigi kui ka Kreeka valitsuse jaoks lahendada. ja järgmiseks sammuks oleks siis nende inimeste lõimimine, et lapsed läheksid kooli, äh, et nii lapsed kui ka täiskasvanud õpiksid äh, kreeka keelt, äh, et nad leiaksid töö ja lõimuksid Kreeka ühiskonnaga. see on meie lõpp eesmärke. me peame hoolitsema nende inimeste õiguste eest, aga samal ajal nendel inimestel on ka kohustused. Nad peavad Kreeka seadustest kinni pidama, täpselt samamoodi nagu ka kõik ülejäänud kreeklased. aitäh teile mind täna siin kutsumast, aitäh teile tähelepanu eest ja ma tõesti loodan, et võin tulla uuesti teie ette selleks, et teile ka positiivsemaid tulemusi esitleda aitäh, minister Krisohoidis, täname teid, sest te tõesti olete väga palju kirge pannud sellesse töösse ja teame, et olukord ei ole äh, lihtne, tegemist ei ole Kreeka probleemiga, tegemist on Euroopa probleemiga. see dialoog jääb avatuks, meil on siin päris mitu vahendajat, kellel on siis see raske ülesanne arvamusi vahendada. Need küsimused, millega tegelema, on väga rasked, aitäh teile teie jõupingutuste eest ja me jätkame Kreeka ministrite ärakuulamist. aitäh, järgmise korrani! No... aga nüüd palun ilma täiendavate viivitusteta, kakskümmend minutit oleme juba viibinud, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, meil on neli inimest, kes tulevad siia kõnepulti ja asume kohe asja kallale. see saab olema viimane punkt hommikul, aga töö jätkub ka pärastlõunal. We apologize. me vabandame, lugupeetud diskussioonis osalejad. Madame Michaud, welcome back. Hi. As I said, we apologize. nagu öeldud, me peame vabandama aga meil on nüüd neli diskussioonis osalejat ja see on äh, nüüd kõige sisukam punkt Euroopa Liidu ja Türgi avalduse rakendamine ja olukord Kreeka saartel. nüüd kuuleme äh, ettekandeid Paraskevi Mitchult, kes on DJ Home'i peadirektor, siis Michael O'Flaherty, kes on Põhiõiguste Ameti direktor, Nina Gregori, kes on EASO varjupaigatoetusameti eh, tegevdirektor ja ka Inma Vaskes, kes esindab MSF-i piirideta arstide esindajat Euroopa Liidu ja NATO juures. ja asume kohe asja kallale. kui te saate kõik kaheksa minutiga hakkama, siis sellest on kõvasti kasu, et me tohutult ei, ei ületaks oma aja kava ja pidades ka eriti silmas meie tõlkide tööaega, ütleb äh, härra esimees. Äh, ja kõigepealt siis proua Paraskevi Metšo. tere, tere hommikust siiski veel. Äh, ma tänan teid väga kutse eest ja mul on hea meel teiega siin olla. ma saan rääkida palju lühemalt, sest enne nägin ja kuulsin Kreeka ministrit Äh, Chrysohoidist seda olukorda kirjeldamas, ehk siis ma räägin nüüd sellest ainult meie poolelt. ma ütleksin, et kuulsin, kuidas minister rääkis, et me oleksime justkui üksi. Äh, tegelikult ei ole nad üksi jäetud. meie komisjonina oleme Kreekat toetanud ähm, rahaliselt, operatiivselt, minu peadirektoraadi inimesed on seal kohal, ka EASO ja Frontexi kolleegid, Europoli kolleegid, Põhiõiguste Ameti kolleegid on seal kohal olnud, võib-olla Põhiõiguste Amet ei ole seal alaliselt olnud, aga EASO ja Frontex ja Europol on küll, võiks öelda, peaaegu alaliselt neid abistamas. me oleme toetanud neid ka rahaliselt. aga see olukord, millest te äsja enne kuulsite, ei ole loomulikult jätkusuutlik oleme äh, palunud võimekuste suurendamist saartel, ma olen nendel saartel käinud, ma olen teile enne ka seda öelnud, et kui näiteks Morias oli kaheksa tuhat viissada inimest, siis äh, see oli enne sealset äh, saabujate suurenemist, juba siis oli olukord väga kriitiline. suvel on see olnud mitu kuud kriitiline, nüüd on see täiesti välja kannatamatu. nüüd mida on vaja teha, me kuulsime, kuidas minister rääkis inimeste viimisest mandrile, aga peab olema ettevaatlik selle osas, keda sinna viiakse, sellepärast ehm, ma, ma ilmestan ka neid põhjusi, miks nõnda on seoses liidu ja Türgi avaldusega, aga tõsi on see, et kui menetlused on nii pikaajalised, siis tuleb teatud inimesi prioritiseerida ja teatud inimesed tuleb viia äh, mandrile sobivastesse elamistingimustesse. me oleme sellega aidanud UNHCR-i ja IOM-i kaudu, et neid rahastada, et STA programm, Heliose programm eh, saaks toimuda ja et ka parandada mm, paljusid laagreid, mida kasutatakse mandril. nüüd terviseküsimused, jah, nendega on probleeme olnud, on olnud probleeme arstidega arvan, et me ei ole aga näinud eh, mingeid probleeme seoses haigustega. loomulikult, kui inimesed saabuvad, siis on vaja läbi viia vajalikud protseduurid selleks, et nad mitte ainult ei registreeritaks, mitte ei võetaks ainult nende sõrmejälgi või ainult julgeolekutemaatikat ei käsitletaks, vaid ka tervist käsitletaks ja muidugi peame me hoolitsema laste eest. kindlasti FRA direktor räägib lastest rohkemgi, aga meie poolelt võime öelda, et oleme rahastanud ja oleme palunud Kreeka valitsusel võimaldada kõigepealt ähm, täita need kaks tuhat varjupaika mandril, et anda Euroopa Liidu reeglite kohaselt vajalikku eestkostet ja luua vajalik strateegia. strateegia on olemas ja meie jälgime, hoiame väga tihedalt pilku peal selle rakendamisel. lapsed. ma tahaksin neist rääkida, sest ma olen kõnelenud neist paljudega ja neid külastanud kui kaheksakümmend protsenti lastest vanuses neliteist kuni seitseteist saabuvad, siis te saate aru, et ähm, üks hetk saavad neist täisealised ja see on väga raske ähm, eluperiood, kui nad ei suuda ette kujutada oma tulevikku, ma saan aru, et ka Kreeka valitsus mõistab, kui nad ei suuda homset päeva ette kujutada siis seisavad nad silmitsi ja tulevikus samuti eh, olukorraga, kus eh, homset päeva ei tulegi ja see on ohtlik meile, meie ühiskonnale, lastele ja see on ohtlik eh, ka riigile, kus need lapsed viibivad. ehk siis me teeme intensiivset tööd Kreeka valitsusega selleks, et olukorda paremaks muuta. muuta paremaks nende elu ja ma tean, kui kohutav on näha, kuidas tuhat kuussada last peavad viibima kohas, mis on mõeldud kolmesajale lapsele, olen seda oma silmaga näinud. nüüd tagasisaatmine ja jätan eh, siis ähm, selle teema viimaseks, me oleme palju tööd teinud vabatahtliku tagasipöördumise kallal me tahtsime teha nõnda, et Euroopa Liidu ja Türgi avaldus toimiks kõikide selle elementide puhul. me tahame ümberasustamist ja ongi ümberasustamine olemas. rohkem kui kakskümmend viis tuhat ümberasustamise juhtumit pärast Euroopa Liidu ja Türgi avalduse algust. me tahtsime äh, ka tagasisaatmist, see põhineb ka samal avaldusel, aga menetluste pikkuse ja süsteemi pikkuse tõttu ei õnnestunud see Kreekas olnud ja praegu vist kehtiva süsteemi puhul, aga see ei tähenda, et meil ei peaks üldse menetlusi olema. kui ma pöördun Madalmaade kuningriigi poole ja ma olen seda ka teinud, kui palju läheb teil aega menetluse läbitegemiseks ühe üksikisiku puhul, nad ütlevad, selleks läheb enam-vähem kolm kuud suurematel osal juhtumitest. Ähm, ehk siis ma ei ütle nüüd, et kolm kuud oleks ähm, pikk või lühike, ma ütlen lihtsalt, et asja saab teha paremini kui kahe või kolme aastaga. ehk siis me oleme valitsustelt palunud seadused uuesti läbi vaadata, muuta need paremaks, muuta menetlused paremaks hinnata kaasuseid üksikjuhtumi kaupa, aga et süsteem peab olema toimiv, see on see, mida me oleme proovinud teha ka IOM-iga ja vabatahtliku tagasipöördumise puhul ja nüüd ka avalduse kohta, enne kui mulle tuletatakse meelde kõneaega, minister ütles, et meil on Euroopa Liidu ja Türgi avaldus ja see on see, mis on võima-, milles on palju sätteid Türgi on seda suutnud toimima panna enne suve. ma ütleks, et ennegi, enne suve ka, kui oli arv kaheksakümmend või kaheksakümmend viis, ka see oli liiga või väga palju. aga küsiksin, kas te teate, kui palju inimesi võttis Türgi pagulastena vastu eelmisel aastal või kui palju neid inimesi oli, kes sinna saabus nõnda, kolmsada tuhat inimest. ehk siis lähtuvalt meie ja Frontexi ühistele andmetele peavad nad iga nädal kinni kusagil neli tuhat inimest, nende inimeste seast, kes tahavad Türgi kaudu Kreekasse pääseda. mida see näitab? see näitab, et surve on kõrge, et süsteem saaks toimida paremini, aga sellest ei tule välja, et see ei toimiks Ehm, toimib küll, mitte nii hästi kui enne suve, aga me peame tagama, et see hakkaks toimima veel paremini, palju paremini. seetõttu proovime me kõnelda ja teha tööd kõikide rändeküsimuste osas Türgiga. praegune volinik Avramopoulos, minister Seehofer ja Prantsuse delegatsioon proovisid teha kõik endast oleneva, et see toimiks nii hästi kui võimalik. ja ma lõpetan sellega, mida teeb Euroopa Liit. ma loodan, et esimesel detsembril on ametis uus komisjon. ma ütleksin, et minu kogemusest eh, võib öelda, et ei ole ka lihtne eh, ametist lahkuva ja ametisse astuva äh, volinikuga samaaegselt tööd teha, eriti nii väljakutsete rohkes valdkonnas, ehk siis ma loodan, et ma saan teha tööd oma kolleegide, volinike ja ametisse astuva presidendi endaga, selleks et luua neid muudatusi, mida te soovite, kasutada ära seda head tööd, mida on juba tehtud siin kojas, seda on palju. see on väljakutse arutelu on keeruline, pagulasi tuleb toetada, aga sellisel viisil, mis on euroopalik, aitäh. aitäh, proua Michu ja nüüd härra O'Flaherty, kui te suudate kaheksa minutiga hakkama saada, siis palun andke endast parim, et saaksid koordinaatorid ja parlamendiliikmed ka küsimusi küsida. aitäh Äh, härra esimees, tänan teid kutse eest. kõigepealt pean vabandama, sellepärast et pärast sõnavõttu pean minema lennule, aga mu kolleeg Lotta Naikord saab vastata äh, küsimustele, mille te meile esitate. meil on hea meel, et te olete selle arutelu tänaseks äh, päevakorda võtnud, ma ei pea rõhutama, kui tähtis see olukord on. põhiõiguste amet on väga tihedalt jälginud neid teemasid ja olnud ka seotud sellega, mis toimub alates aastast kaks tuhat kuusteist, nüüd oleme me ka alaliselt, ehkki tagasihoidlikult Kreekas kohal, külastame regulaarselt vastuvõtukeskusi, ma olin ise ka kohal saartel kümme päeva tagasi. me oleme kohal eelkõige selleks, et toetada Kreekat liikmesriigina, aga ka komisjoni ja Euroopa Liidu ameteid, kes kohapeal tegutsevad, näiteks EASO ja Frontex, aga on teisigi me pakume toetust põhiõigustealase nõuandeteenuse puhul, tehnilise abi puhul, näiteks põhiõigustealaste koolituste ja haavatavuse analüüsi äh, valdkonnas, samuti aruandlus Kreekas ja teisteski mõjutatud liikmesriikides. ning samuti anname teile ka formaalseid arvamusi, kui te neid soovite ühe niinimetatud hotspoti või vastuvõtukeskuse kohta ühe sellise koostasime ja uuesti ka paar kuud tagasi tegime seda. nüüd olukorrast te kuulsite sellest juba palju hommikul, räägiksin paarist elemendist, kõigepealt ülerahvastatus. ma käisin kümme päeva tagasi Morias, siis seal oli kolmteist tuhat inimest, kus tegelikult peaks olema seal ainult kolm tuhat inimest. kokku on Kreeka saartel kolmkümmend tuhat rändajat aga kokku on vastuvõtuvõimekus viis tuhat inimest. Te kuulsite, kuidas baasteenused on lagunemas, ühe laagri juht ütles, et ainus teenus, mida ma suudan üldse pakkuda, on toit ja seegi ei õnnestu mul eriti hästi. mainiti ka tervishoidu, teatud arenguid on olnud, arstide arv on suurenenud, aga see on endiselt ebapiisav, võttes arvesse tegelikke vajadusi. kümme tuhat inimest ootab esmast meditsiinilist läbivaatust, et tuleb veenduda, et inimestel ei ole haigusi, aga see ongi sellise eh, esmase läbivaatuse eesmärk, et haigused ei, ei jõuaks keskustesse. siis järgmine asi, millele tohib tähelepanu juhtida, on see, kuidas kuidas ähm, valgutakse väljapoole laagreid, ehk siis seatakse plastkottidest tehtud telgid üles, seal ei ole mingisuguseid teenuseid, kanalisatsiooni ei saa ju olla, kui äh, telgid püstitatakse metsa alla. järgmine kaalutlus ülerahvastatuse puhul on see, et ähm, keskustesse jäetakse pikaks ajaks vastuvõtukeskused pidid olema algselt sellised, kus inimesed on paar päeva, nad ei mõeldu, neid ei mõeldud ähm, kuude kaupa inimeste majutamiseks, aga nõnda on praegu läinud. tõepoolest, laste olukord. üks e-, eriline teema nende võimekustega Kreeka saartel on see, et ei ole turvatsoone, ei ole piisavalt selliseid kaitsetsoone. kui ma olin kümme päeva tagasi Moorial, siis seal oli kusagil tuhat saatjata last, aga turvatsoonides oli lastele ainult kolmsada kohta, mis tähendas seda, et seitsesada last pidid ehm, nii-öelda üldise grupi sees olema avatud kõiksugustele ohtudele. järgmine põhiõiguste teema vastuvõtukeskustes puudutab personali inimõigusi. Neid ei ole nimelt palju mainitud täna, aga tegemist on kangelastega, kangelased, kes nendes keskustes töötavad ja nad on tohutu äh, surve all ja meile teeb muret ka nende kaitse selles niivõrd ähm, probleemses olukorras ähm,. ja viimane kategooria puudutab saarte endi rahvastikku, nimelt äh, Lesvosel või teistelgi saartel on muutunud see ähm, häirivaks kohapealsete majanduste jaoks näiteks ja kogukondade jaoks, et sellestki ei tohi mööda vaadata põhiõiguste osas. mida me saame teha? põhiõiguste amet pakub välja kaheksa tegevust praegusel hetkel. esiteks, me usume endiselt, et vastuvõtukeskuste kontseptsioon on endiselt mõeldav. kui see toimiks nõnda, nagu nad esialgselt välja pakuti, siis on tegemist hea keskusega. üks keskus, kuhu kus viiakse läbi kõik saabumise formaalsused. aga muidugi selle toimimiseks peab piirduma ettenähtud võimekustega ja inimesed tuleb äh, läbi menetleda kiiresti. teiseks, ähm, mis, kolleeg Michu ja ja ministri sõnavõttu toetades äh, kindlasti keskused on vaja äh, viia olukorda, kus nad ei ole enam ülemrahvastatud, inimesed tuleb viia mandrile ja see on äh, hea, et Kreeka valitsus selle teemaga on lubanud tegeleda. kolmandaks, kiireloomulised kaitsemeetmed keskustes endis. esimene neist, baasteenuste keskne teema, ehk siis meditsiiniteenused, varjupaik, elamistingimused, kanalisatsioon, kui nendega ei tegeleta, siis see tekitab tõsiseid probleeme. teine kaitsemeede, mida kiiresti on vaja, on turvatsoonide laiendamine, ehk siis tuleb teha nii, et kõikidel saatjate lastel oleks ruumi turvatsoonides. edasi, üks grupp inimestest, kes seal elab ähm, ja kellele tähelepanu ei pöörata, on noorte meeste grupp. kui kohale minna, siis me kuuleme, kõik tahavad aidata lapsi, kõik tahavad aidata naisi, aga kedagi ei huvita noored mehed ja tegelikult see on murettekitav. Need teist, kes ei ole seal veel käinud, teid üllataks, kuidas lihtsalt tuhanded noored mehed passivad iga päev, neil ei ole mitte midagi teha ja see toidabki neid rahutusi, see toidab vägivalda, millest oleme varem kuulnud. järgmine minu kaheksast soovitusest number kuus äh, on see tuleb paremini kaasata saarte põliselanikke seoses eh, keskuste mm, käigushoidmisega. see on tõendatud, et kaasatud inimesed lähevad rohkem otsustega kaasa. Eh, edasi. Mm. keskuste personali psühholoogiline tervis, Nad räägivad meile stressist ja nad ütlevad ka, et selle teema jaoks ei ole piisavalt toetust neile antud. ja nüüd ähm, lõpetuseks minu soovitustes, me kui nüüd jätta kõrvale see uus rahvusvahelise kaitse seadus, siis üldiselt on vaja Kreekas kiiremaid varjupaigaprotseduure, protseduure. põhiõiguste amet käis ka valitsuse palvel välja kümnepunktilise kava kiirema varjupaigamenetluse kehtestamiseks, see puudutas isegi näiteks seda, kuidas äh, kiiremini hankeid läbi viia, kuidas saada neid teenuseid äh, kogu varjupaiga tsükli raames, see puudutas teisigi valdkondi nagu koolitus, vahendid, prognoositavus ka menetluste puhul. siis nüüd lastest rääkides mõned konkreetsed teemad, kõigepealt on uus eestkoste seadus, mis kehtestati veel eelmise valitsuse ajal, meie andsime Frana ehm, nõu selle väljatöötamisel, aga seda veel operatiivselt ei rakendata, aga seda tuleb hakata kiiresti tegema, nimelt see loeks, see looks tingimused selleks, et lapsed saaksid keskustest minna turvalistesse kohtadesse ja teiseks ja viimaseks laste kohta oleme ministrilt juba täna hommikul kuulnud valitsuse algatuse kohta leida teisi Euroopa riike, kes võtaks saatjate lapsi vastu, ma arvan, see, me arvame, et see on hea algatus, seda peab kõvasti toetama, see ei lahenda suuremat pilti, aga see oleks oluline esimene samm haavatavate seast kõige haavatavamate kaitseks ja lõpetuseks, härra esimees, isiklikult öeldes, mitte ameti nimel aga isiklikult mulle tundub, et sisserändajate olukord Kreeka saartel on kõige murettekitavam põhiõiguste probleem üldse Euroopa Liidus praegu, aitäh! Quite... suur tänu, see oli päris mõjuv avaldus, aitäh! Läheme nüüd edasi, Niina Gregori, EASO tegevdirektor. ja te, ka palve teile ajahalduse osas me saime teada, et tõlgid lahkuvad kell kaksteist kolmkümmend, meil on ka pärastlõunal koosolek, nii et kes soovivad sõna, nii et pärast seda on kõik inglise keeles alates kella kaheteist kolmekümnest. suur tänu, esimees, parlamendiliikmed, üritan kiiresti teha, ma räägin nii või nii kiiresti, nii et tõlgid, palun vabandage mind. ma tahan teid tänada võimaluse eest osaleda selles arutelus Äh, mul on juba olnud au kõnelda libe komisjoni ees, siis kui ma tutvustasin EASO tööd üldisemalt, kuid mul on väga hea meel, et saan rääkida ka konkreetsemalt äh, olukorrast Kreekas. EASO on andnud äh, tegevustoetust alates aastast kaks tuhat üksteist juba Kreekale, kuid loomulikult aastal kaks tuhat viisteist see abi kasvas, sest tol ajal ülemkogu soovis, äh, et, äh, et äh, abi tõhustataks, arvestades saabujate arvu kasvuga ja hotspotide asutamisega, siis hakkasid saabumised kahanema pärast avaldust Türgiga, kuid surve siiski oli endiselt kõrge ja Kreeka vajab endiselt meie toetust, nagu ka täna ka korduvalt mainitud. Egeuse meresaartele surve suvekuudel intensiivistus, tõstis äh, survet äh, vastuvõtukeskustele, taotluste vastuvõtmisele, rahvusvahelise kaitse saajad, saajatele. seepärast EOSA jätkuvalt toetab Kreekat ja ma loodan, et see suurenenud äh, toetus on kavas ka aastal kaks tuhat kakskümmend. operatsioonid Kreekas meie puhul on üsna laiaulatuslikud, toetame nii ametiasutusi saartel kui mandril ja e, nii kõigepealt e, asüüliprotsessi esimestes etappides e, vastuvõtu hetkel, kus meie mandaat on küll pisut piiratud. meil on ligi viis tuhat inimest hetkel, kes töötavad meie egiidi all Kreekas, nagu peadirektor ka ütles me anname igapäevast toetust. hetkel on kolmkümmend kuus vastuvõtukeskust Kreekas. viissada inimest äh, EASO lipu all äh, on äh, liikmesriikide ekspressid, eksperdid, ajutised töötajad, meie EASO töötajad, tõlgid, suulised tõlgid. Need siis kolmekümne kuues keskuses ja paraku pean seda ka rõhutama Euroopa Parlamendis ekspertide arv, kes töötavad EASO juures Kreekas, on üsna madal. ja see olukord on nii olnud juba mit-, palju aastaid, hetkel ainult kolmteist protsenti äh, ekspertidest äh, tuleb liikmesriikidest EASO-le, mis on tõepoolest äh, väga väga väike arv. ja murettekitav, loodetavasti see muutub. ma ei hakkaks spekuleerima nüüd solidaarsuse teemal, aga tõepoolest EASO on amet, mis peab äh, selle operatiivtoetuse osa andma. Kreeka puhul anname toetust äh, Kreekale varjupaigamenetluste protsessile, nii piirimenetlustel kui ka Euroopa Liidu Türgi avalduse ellurakendamisel. meie eesmärk on koormust vähendada ja seda, et Asüüria akiid rakendatakse, siia käib alla info andmine, registreerimine, vestlused ning arvamuste koostamine. käesoleval aastal, aastal kaks tuhat üheksateist ainuüksi üle kolmekümne tuhande taotluse on registreeritud või eelregistreeritud meie ameti poolt. üle kuue tuhande vestluse viidi läbi ja üle viie tuhande viiesaja järelduse pandi kirja Aaso poolt. ja rõhutaksin, et lõplik varjupaiga otsus, selle langetavad Kreeka ametivõimud ja Aaso on tugiamet ja ei asenda otsust, äh, mille võtavad liikmesriigi ametiasutused. me toetame ka Dublini üksust Kreekas vastavalt Dublini määrusele. Äh, üle tuhande kaheksasaja taotluse töötasime sellel aastal. anname äh, toetust selleks, et ülekoormust vähendada, äh, annab ka koolitus kolm tuhat kuussada inimest on õigusalaste raportööride osas koolitust saanud. vastuvõtust rääkides, meie mandaat on piiratud, nagu öeldud, kuid me toetame vastuvõtvaid ametiasutusi selleks, et nad saaksid oma süsteeme planeerida. on ka pilootprojekt saatjateta alaealistele äh, Saamose turvaalal. rääkisime eesliini vastuvõtust Äh, haavatavusest, äh, saatjate alaealistest, äh, kommunikatsioonist saarte kogukondadega. muidugi väljakutsed ei ole kadunud, ei hakka nendest rääkima, sellest rääkis minister ja eelkõnelejad samuti. meie vaatenurgast, meie eesmärk on loomulikult toetada kiireid varjupaigamenetlusi ükskõik millises liikmesriigis, kus me tegutseme. selleks on loomulikult EASO-l endal vaja toetust ja hetkel liikmesriikide ekspertide puudus on siin äh, otsustava tähtsusega. kuid me räägime turvalisest olukorrast, siis äh, vastuvõtukeskustes on ka pinged, er-, mis seostuvad eriti taotluste läbivaatamise ajaga, siin on kindlasti arenemisruumi. ja väga lühidalt räägiksin ka Euroopa Liidu äh, varjupaigaameti määrusest, see töö hetkel on lõpetamata. meie soov on äh, muidugi, et äh, läbirääkimised või uus sõnastus või uus määrus oleks juba teie laudadel, oleks juba komisjoni ees, et äh, tõesti saaks parandada neid võimalusi, mis meil on äh, ma-, praeguse mandaadi alusel ja võib-olla äh, järgiksime Frontexi tema töös ja neil on äh, teatud eelis, me saame teha ainult nii palju, kui meil on võimalik ja Kreeka juurde tagasi tulles lõpetuseks oleme Kreeka ametivõimudega koostööd teinud selleks, et asukohapaiga lepe kokku leppida Kreeka kontori osas. see on olnud äh, pikalt jätkuv olukord, on keeruline ette kujutada, et Euroopa Liidu amet, mis on seal juba aastaid tegutsenud ja mis toetab äh, kohalikke võime et tal puudub omaenda asukoht, kontor, siin ma tahaksin tänada muidugi Kreeka ametivõime ja ministrit Hirosorist ja aseministrit Kumtsakust, kes on tõesti olnud meile suureks toeks läbirääkimistel, ma loodan, et äh, vastuvõtuleping äh, viiakse lõpule sellel aastal veel, kuna see tõesti on vajalik ja, ja looks vajalikud tingimused meie operatsioonidele liikmesriigis. siin ma pean tänama ka komisjoni toetuse eest. ilma selle toetuseta ei oleks me nii kaugele jõudnud, kuhu me täna jõudnud oleme. sellise aja jooksul, kus ma olen EASO-t juhtinud alates siis juunikuust. suur tänu teile, härra esimees. meie täname teid. proua Grigori ja äh, lõpuks saab sõna proua Inma Vaskes, kes esindab äh, Metsan San Frontieri organisatsiooni ja teil on sõna. Thank you very much for suur tänu, et kutsusite meid äh, sellele arutelule. mina keskenduksin konkreetsematele teemadele, mis on seotud tervisega, mida meie meedikud koha peal on tuvastanud. alustuseks avaldus Äh, humanitaarabi valdkonnas. tegemist on tragöödiaga. Ähm, kui me prioriteetseks peame heidutust äh, kaitse arvelt, sellel on laastavad tagajärjed nendele inimestele, kes on lõksus Kreeka saartel. meie meedikute, äh, meedikud Lesbosel, Samosel, Kiosel igapäevaselt tegelevad väga raskete juhtumitega, kus inimesed on haavatavad ja olukord ei parane. me oleme kuulnud jõupingutustest, kuid ei ole näinud mingeid edusamme koha peal. füüsiline ja vaimne tervis halveneb seoses elutingimustega, hügieeni raskustega, kuid on ka piirangud Äh, mille seab äh, Euroopa Liidu Türgi avaldus. määramata ajaks jäetakse inimesed äh, vangistusse, kinnipidamistingimustesse, see puudutab, see mõjutab halvasti nende vaimset tervist, aga ka füüsilist tervist. ja asetaksin rõhu kahele peamisele aspektile. üks on just vaimne tervis aastal kaks tuhat seitseteist äh, Piirideta arstid juba avaldasid raporti, kus me rääkisime vaimse tervise kriisist Kreeka saartel aastal kaks tuhat kaheksateist. koostasime teise dokumendi, kus äh, rääkisime sellest, et järjest rohkem on lapsi, kes äh, kannatavad tõsiste vaimse tervise probleemide all. aastal kaks tuhat üheksateist on olukord veelgi halvem. viimase kuue kuu jooksul Lesbosel kakskümmend protsenti samuti vaimse tervisega, vaimse probleem, vaimse tervise probleemidega patsientidest äh, proovisid teha enesetappu. on olnud äh, piinamise ohvreid. kolm, nelikümmend protsenti nendest on seksuaalse vägivalla ohvrid olnud. last, last, laste puhul üle veerandi meie patsientidest äh, tegelevad, on tegelenud enesevigastamisega. mõned Nendest on üritanud enesetappu sooritada ja mõned nendest olid nooremad kui kümneaastased. see on tänane olukord Kreeka saartel. on juba räägitud laste olukorrast ja tõepoolest meile teeb muret laste tervis ja selle kaitse. tuletame meelde et, et viiskümmend protsenti nendest, kes on saartel lõksus, ongi lapsed. see on väga tähtis aspekt, mõeldes edasisele tegevusele probleemiks, kasutades meie andmeid. kolmandik lastest patsientidest elavad äh, telkides või plastiktelkides äh, siin on juba mainitud ülerahvastatust, äh, rasket olukorda vastuvõtutingimusi, aga üks näide. üks äh, väljakäik kolmesajale inimesele Lesbosel ja Samosel, sama Lesbosel, standard on kakskümmend ühe äh, latriini kohta. Äh, pole ime, et lapsed on haiged, on ka laste juhtumid, kellel on keeru-, keerukas olukord tervise osas, kellel on palju raskusi, kellel on komplekshaigused, kes ei jõua kiiresti, piisavalt kiiresti mandrile. minister mainis ka ühte teemat täna. endiselt ligipääs äh, tervisele Kreeka saartel sõltub vabatahtlikest organisatsioonidest väga suurel määral. neli aastat juba endiselt tugin-, tuginetakse äh, väga suurel määral vabatahtlikele. midagi tuleks siin ette võtta. ja veel üks oluline aspekt, mida tahaksime rõhutada, on see, et järjest rohkem jäädakse pikaks ajaks lõksu ja jällegi tuginen siin meie arstide andmetele üle, üle neljakümne viie protsendi meie patsientidest Lesbosel on saarel olnud rohkem kui kuus kuud, mõned rohkem kui poolteist aastat. see, need on väga pikad ajad ja see loomulikult mõjutab äh, nende tervist ja vaimset tervist. inimesed jäävad lõksu saartele sellepärast, et on puudujäägid see on kõik seotud Euroopa Liidu Türgi avaldusega, see ei ole seotud rände tõsiasjadega ja see ei äh, taga haavatavate inimeste õigusi kaitsele. ja nagu juba varem öeldud, me kardame, et olukord läheb veelgi halvemaks tänu uuele õigusaktile ja on üks konkre-, er, konkreetne aspekt, mida tahaksime eriti rõhutada, sest meil on selle kohta teavet, on kuidas hinnatakse haavatavust inimeste puhul näiteks aastal kaks tuhat kaheksateist seitsekümmend protsenti meie vaimse tervise häiretega patsientidest ei olnud haavatavate kategoorias ja me kardame, et see läheb halvemaks, on mõned otsused, mõningaid nähtusi ei hinnata piisavalt. on olnud juhtumeid kus on raskes olukorras patsiendid, kes on tagasi saadetud äh, Türgisse. meil on selliseid juhtumeid. mida veel ma saaksin öelda, juba neli aastat on see kestnud, see peab lõppema, peame midagi ette võtma. ja soovitused väga konkreetsed. esiteks, sõnastan pisut erinevalt, kui seni öeldud, meie arvates on väga tähtis, et on otsekohe vaja evakueerida inimesed vastuvõtukeskustest. eriti lapsed ja haavatavad isikud, kes vajavad kiiresti arstiabi, aga evakueerimine tähendab midagi enamat. meie jaoks ei tähenda see lihtsalt äh, inimeste äh, mujale viimist äh, maismaale, mandri Kreekasse aga see eeldab äh, ka kolmandatesse riikidesse inimeste evakueerimist. ümberpaigutamine on seega tähtis, selle kiirendamine on väga tähtis. mõlemat on vaja, aga vaja, nagu oleme ka varem öelnud, kordame üle, ütleme seda kui humanitaarabiorganisatsioon tuleb geograafilised piirangud Euroopa Liidu Türgi avalduses kõrvaldada need tekitavad probleeme ja need probleemid jätkuvad. meie arvates äh, taas äh, süsteemi pikendamise asemel peaks Euroopa Liit äh, õiglase varjupaiga süsteemi looma, mis võtab arvesse inimeste vajadusi kaitse osas. me ei tea, me ol-, meil on dok-, meil on andmed olemas, me oleme teinud väga palju jõupingutusi selleks, et äh, olukord Kreeka saartel saaks äh, kõigile tuttavaks, loodetavasti see toob kaasa muutused, aga paraku ma pean ütlema, et me neid muutusi näinud ei ole. ja me loodame, et need muutused tulevad, kuid äh, süsteem tuleb läbi vaadata praeguse süsteemi juures jõu-, meie jõupingutustest ei piisa, asi ei ole mitte ainult äh, arvudes, asi on palju laiem. kui me, kui me mõtleme, et sulgeme piiri ja siis parandame süsteemi ära, aga vahepeal äh, on inimohvrid ja need on äh, äh humanitaarvaldkonna ohvrid. suur tänu, proua Vaskes ja nüüd tavapärane koordinaatorite ring. palun äh, aidake meid võimal-, võimalikult äh, maksimaalselt kaks minutit ja siis jääb ülejäänud liikmetel, kes on sõna soovinud, ka aega, nüüd me sulgeme nimekirja. ja lisaks koordinaatoritele on järgmised soovijad. Urban, Mrs Daly and Mr Atsmani and you are also asking for it. ja härra Karem, ka teie, jah? härra Markatsi, on siis kõnelejate nimekirja viimased nimed, vastasel korral me ei saa enam hakkama sellega. ja Rahvapartei nimel well.. Metsola. ma teen üldise märkuse kõigepealt äh, paljude teemade kohta eelkõige, aga tahan tänada kõiki kõnelejaid, see on äärmiselt tähtis arutelu täna. tahtsin äh, keskenduda võib-olla ühele asjale, mida ütlesite teie, proua peadirektor, alguses. võib-olla saaksite, äh, rõhutaksite rohkem oma vaatenurka, kuidas te näete, äh, kuidas nõukogu edasi liigub äh, eelmise mandaadi ajal ummikusse jõudnud teemade puhul? oleme lahkuvate volinike, uute volinikega arutanud, mis juhtub nende pakettidega, mis on hetkel ummikus kas me peaksime ootama uusi algatusi, kas meie parlamendina peaksime ametlikult taotlema seda, et komisjon esitaks meile uued algatused, sest mina kardan, et teinekord me oleme jõudnud väga tundliku enamuseni või tähendusliku enamuseni jõudnud parlamendis mitmete teemade puhul ja ma ei taha, et see kaotsi läheks ja koordinaatoritena tahaksime ka mõelda sellele, kus meil on ühisosa ja teie olete täpselt sellises olukorras, kus te saate äh, tulla meie ette ja öelda, kus kokkulepe on olemas parlamendis ja nõukogus, sest äh, mina kardan seda, et me korduvalt jälle parlamendis näeme seda, me vastutame oma valijate eest, kus ränne on olnud prioriteet kõikides liikmesriikides ja mulle tundub, et me jääme endiselt ikkagi vastuseta ka veel sellel ametiajal. aitäh, proua Sippel, teie kord. aitäh, väga lühidalt räägime olukorrast Kreeka saartel. oleme liiga pikalt juba sellest rääkinud tänaseks. keskendun paarile küsimusele, üks. mida konkreetselt saame me teha selleks, et olukorda parandada pagulaste jaoks. täna nüüd, kus talv läheneb, me oleme kuulnud katastroofilisest olukorrast, mida täpselt saame me teha? teine küsimus. Ähm, see ametivõimude ülekoormus, kas see on muutunud vahepeal ja kas äh, nüüd on võimalik nii registreerimine ja vähemalt osa varjupaigasüsteemist, kas seda on võimalik saartel vähemalt osaliselt teha? või peab see ikkagi veel liikuma läbi Ateena? sest äh, selle, see võiks, selle olukorra muutmine võiks ka protsessi kiirendada ja tahaksin teada, millisel määral komisjon ja EASO saavad aidata olukorda parandada selleks, et ja, ja mida saaksid teha äh, ülejäänud liikmesriigid selleks, et olukorda parandada ja aidata Kreekat varjupaigamenetluse osas, tagasipöördumiste osas, aga ka kuidas ümber paig-, inimeste ümberpaigutamisega abiks olla. Yes, Mr Tudor. härra Tudoraki. esiteks suur tänu peadirektorile ja teistele panelistidele sõnavõttude eest. ma pean tunnistama, et äh, sarnane on see tänahommikuse aruteluga Türgi aru, avalduse üle. ehk et aastaid juba pärast rändekriisi algust äh, on meil ikka endised ad hoc äh, kiired lahendused, mis me tol ajal leidsime kriisi lahendamiseks, see käib nii Euroopa Liidu Türgi avalduse kohta kui teiste lahenduste kohta saartel ja Kreeka mandri ja jätkuvalt, jätkuks kolleegide sõnavõtule lisaksin oma kaks küsimust. üks on seotud tulevikuga. millised on äh, jätkusuutlikud lahendused Euroopa Komisjoni arvates, milline on rändepakti tulevik? küsisime volinikukandidaadilt selle sisu kohta eriti palju üksikasju me ei kuulnud vastuseks, neid ka hetkel ei ole muidugi, aga siiski tahaksime pisut äh, prognoose kuulda, milline võiks olla ajakava selleks, et me need äh, kestlikud lahendused leiaksime, mida Kreeka rohkem kui keegi teine hädasti vajab. ja teiseks, küsimuse teine pool on Kreeka ise. Äh, nüüd on uus valitsus Kreekas, kuulsime ministrilt minu küsimus peadirektorile. lisaks kestlikele lahendustele Euroopa Liidu poolelt, mille me loodetavasti leiame ja teeme omalt poolt kõik selleks, et see toimuks, aga kuidas näete olukorda Kreekas? kas kuidas Kreeka ja Kreeka süsteem ise peab probleemidega hakkama saama? Äh, menetlusajad näiteks, äh, menetluse faaside kordumine, ilma et selleks oleks mingit selget põhjust ja nagu te ka ise ütlesite, mõnikord kolm aastat hiljem inimesed endiselt ootavad, et kas nad peavad tagasi pöörduma või milline on siis nende staatus. hästi suur tänu, proua Strik. ka mina tänan nelja külalist selle ülevaate eest õudse olukorra kohta Kreeka saartel, mida on siin välja toonud ka mitmed eelkõnelejad ja tõesti, on tõsi, et äh, Euroopa Liidu Türgi äh, kokkulepe mõjutab seda ja et Kreeka saared on ülerahvastatud. ma kardan, et olukord muutub veelgi hullemaks, kui kohale jõuab veelgi rohkem inimesi ja kui väga raske on tagasi pöörduda Türgisse, kui vaadata, et siin soovitakse turvatsoonidesse inimesi tagasi viia. on täiesti selge, et et kui inimesi peetakse kinni, siis nad on traumatiseerunud, haiged ja me ei tohiks lasta sellel juhtuda, me kõik üheskoos vastutame selle eest ja tõesti on tõesti šokeeriv et meil on kõigest kolmteist äh, eksperti liikmesriikidest äh, EAS-esse saadetud ja ainult üksteist tuhat inimest paigutati ümber. äkki proua Mišuv saaks selgitada, kuidas me saaksime ümberpaigutamist äh, kiirendada, millest vastutavad ülejäänud liikmesriigid ja kuidas rohkem liikmesriikidest eksperte saata EASO-sse selleks, et EASO saaks oma tööga hakkama. kui vaadata seda EASO-t äh, ja see, ja kui süsteem toimiks, siis tuleks automaatselt eksperte saada, äkki tuleks mõelda sama süsteemi peale ka arstide ja advokaatide puhul. me näeme, et on väga palju protseduurilisi tõkkeid ja et me tõesti ei ole võimelised äh, neid inimesi seal aitama. ning küsimus ka Kreeka seaduse kohta, mis just äsja vastu võetud. kuidas külalised äh, hindavad selle seaduse mõju olukorrale? kas see halvendab olukorda, kui palju ja kuidas me saame hoolitseda selle eest, et see tegelikult ei juhtuks? ja veel üks küsimus, mis puudutab perekondade ühendamist. menetlused on väga aeglased, tõkkeid on palju nii et mida saaks komisjon teha selleks, et avaldada survet liikmesriikidele, selleks, et peetaks kinni oma kohustustest? hästi. aitäh, ütleb härra Karo. kuulasin tähelepanelikult loomulikult äh, sõnavõtjaid ja ma pean ütlema, et keegi siin loomulikult ei hakka vastu vaidlema, olukord äh, Äh, mida kirjeldate, on tõesti dramaatiline. kuid vaatamata kõikidele teie jõupingutustele on mul tunne ja üsna kindel tunne paraku, et mida rohkem vahendeid kulutatakse selleks, et pagulasi vastu võtta, paraku seda rohkem pagulasi ka tuleb. ja kes äh, tulevad ükskõik millisesse riiki, antud hetkel Kreeka saartele, nii et äh, meil on suur probleem, meil on üldine mõtle, peame mõtlema üldisele rändepoliitikale, sest tegelikult meil, meie liikmesriikide valitsustel on ka vajadus kaitsta oma rahvastikku ja nagu Prantsusmaal üks endine sotsialistist peaminister ütles, ei ole võimalik kogu maailma viletsust äh, vastu võtta. ja teie olete selle viletsuse ees, üritate midagi ette võtta, äh, soovite täiendavaid vahendeid, kuid mina olen üsna kindel, et mida rohkem saate täiendavaid vahendeid, seda rohkem äh, tuleb inimesi ja seda rohkem tuleb draamasid äh, pagulaste osas, äh, vastuvõtjate osas, kohalike elanike osas, kes võtavad vastu neid inimesi, kes on siin eesliinil. nii et tõsiasi on see, et meil peaks olema realistlik poliitika ja peaksime ka väga rangelt lähenema vastuvõtu küsimustele, me teame, et nende öö, pagulaste hulgas on väga palju neid, kes ei saa varjupaika ja väga paljud jäävad äh, täiesti ebaseaduslikult Euroopasse või ebaseaduslikku olukorda, nagu Kreeka valitsus äh, leian ma, et kõik valitsused, mis puutuvad äh, eesliinil kokku nende pagulastega, võtavad automaatselt vastu seadusi, mis on järjest karmimad. võib-olla ei saagi teie otse sellele vastata, aga mina arvan, et ongi vajalik hoopis teistsugune poliitika, äh, kui me lubame Eldoradot inimestele ja tegelikult viime nad dramaatilistesse olukordadesse, mõnikord isegi saadame nad surma, siis tuleb seda vältida. peame rohkem rõhu asetama päritoluriikidele ja öö, äh, toetama neid valitsusi, kes kokkuvõttes toovad kaasa selle rände. suur tänu, Kuue ja härra Avranitis, palun. Kirja Mükses, kas on päev? aitäh, esimees, suur tänu nende suurepäraste olukorra kirjelduste eest. tahan teha mõned märkused ja öelda ka eh, kolleegidele, et minister, kes käis meie ees, rääkis kõigest poole tõest ära meil on tõesti väga suuri probleeme varjupaigasüsteemi ja seadusega, mitte kõik ei toetanud seda uut seadust, eriti just rohelised mitte. nüüd status quo, vana olukorra säilitamine. me peame arvestama sellega, et uutel tulijatel, uutel pagulastel on olukord veelgi halvem kui varem saabunutel. olukord on tõesti väga raske. Moriasse jõudsid äh, tuhanded inimesed äh, laagrisse, kus kõigest kolm tuhat kohta oli juunikuus ainuüksi jõudsid sinna seitse tuhat inimest ja neid ei oleks pidanud sinna laagrisse jätma, eriti just lapsi. nii et meil on tõesti suured probleemid ja me tunnistama, et meil on tegemist süsteemiga, mis ei toimi Nea demokratia liikmed üritavad näidata, et äh, olukord on korras, näiteks laagritest väljaspool korraldatakse rahvapidusid, kus lõkkel küpsetatakse sigasid selleks, et moslemeid ärritada nii et äh, need on asjad, äh, millega me ei saa nõustuda ja ma tahaksin nüüd teada, kas see uus valitsus teeb ka teiega nüüd koostööd? ma arvan, et kuulame ära ka kõik ülejäänud äh, kõneleda soovijad ära selleks, et lõpetuseks saaks kõikidele vastata korraga ja kella poole ühest jätkame inglise keeles Yeah, we have not closed the list of the... Yes. me ei ole veel kõnelejate nimekirja ammendanud, aga milles on probleem? Miss you? kas ma jätsin teid kahe silma vahele uh,? Can I speak for Mr Procaccini because he is not kas ma võiksin härra Procaccini nimelt sõna võtta, sest teda ei ole kohal? Te võtate sõna ECR nimel ja siis saavad sõna kõik ülejäänud. kaks minutit maksimaalselt. aitäh esimees, ma kuulasin teie loo ära ja minu järeldus on, et teie täpselt samamoodi nagu ka mina leiame, et tegemist on täiesti väljapääsmatu olukorraga nende inimeste jaoks. ma saan aru, miks nad tahavad tulla Euroopasse, kust nad tulevad ja millisest olukorrast, aga me ei saa igat ühte sisse lasta, me ei saa nende inimestega hakkama. meil Hollandis ei ole piisavalt kortereid äh, kodutute arv on kümneid kordi suurenenud ja politsei on ka öelnud, et üha rohkem varjupaikades elavatest inimestest sooritab ka kuritegusid. siin räägiti, et me peaksime kasutama Austraalia mudelit, ma toetan seda. me peame eh, küsimused reguleerima enne, kui need inimesed siia jõuavad. ja tahaksin teie jaoks äh, teada saada, mis on see viimane piir, kui palju inimesi me teie arvates saame vastu võtta. meil tuleb üha rohkem inimesi Aafrikast ja Lähis-Idast, ma kardan, et kui me seda küsimust ei reguleeri, siis mingil hetkel lihtsalt olukord muutub nii halvaks, et me ei suuda seda üldse enam kontrollida. aitäh! ja nüüd ülejäänud äh, sõnasoovijad, kõigepealt saab sõna härra Moraes. aitäh, esimees! tahaksin toonitada midagi, mida peadirektor ja ka ülejäänud esindajad ütlesid. tuleb tänada neid inimesi, kes selles valdkonnas kõikides äh, institutsioonides ja vabaühendustes töötavad. peadirektor mainis, et olukord on muutunud hullemaks, nii et ma tahaksin teada, milline on olukord praegu ja milline pikaajalises perspektiivis Mm, see, mis praegu toimub Morias, jätab tõesti mulje, et äh, tegemist on nii-öelda hädaolukorraga, mis samm-sammult hullemaks muutub, nagu selline haav. ja et Euroopa Liidu jaoks muutub olukord seal üha äärmuslikumaks. minu küsimus teile, peadirektor, on see, et me peame liikmesriikidega ümberasustamisest rääkima praegu arvestades sellega, mis seal Moria laagris toimub. Äh, mida liikmesriigid siis ütlevad, äh, et noh, vana lugu, meedia ei ole alati kohal, võime ära oodata uue komisjoni ja niikaua võime lihtsalt istuda käed rüpes. kas nad ütlevad seda, võib-olla küll teistsuguste sõnadega või kas nad tõesti teavad, kui raske seal olukord on inimlikus perspektiivis, kas nad teavad, milline on sisepoliitiline olukord Kreekas, et uus seadus on vastu võetud ja tegelikult äh, on tegemist nii-öelda peletava varjupaiga seadusega, et ei ole mitte mingit edasikaebamisõigust, äh, pikad kinnipidamisajad, äh, nii et kas sellest on aru saadud ja kas te pikaliselt võiksite öelda ka midagi selle kohta, et kas kuidagi hakatakse tegelema selle haavaga Euroopa Liidus? härra Asmani, palun üks minut ja vaadake kella ka, palun. jah, annan endast parima. aitäh teile teie sõnavõttude eest. ja ka minu dilemma, kui ma küsisin Äh, Kreeka ministri käest juba, ma ütlesin, et neli aastat tegeleme selle probleemiga, et need äh, varjupaikades olevad telgid ja menetlused, mis ei vasta nõuetele, proua peadirektor ütles, et tegelikult toetust anti ja et liikmesriigid toetasid, jah, minu arvates, äh, et et väga lihtne on öelda, et süüdi on Euroopa Liidu Türgi kokkulepe, aga siis tuleb arvestada ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta resolutsiooniga. olen tõesti nõus, et olukord on raske ja me peame lahendama selle. kas teie usute, et see uus valitsus on võimeline seda tegema ja milline on meie Euroopa Parlamendi roll selles? et me saaksime motiveerida Kreeka ametivõime olukorda koha peal parandama. härra Markart. härra Markart. jah, suur tänu. Need küsimused, mis esitati, on kõik väga põnevad ja umbes kümme korda olen nüüd käinud Lesbose saarel kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, aga ma küsin nüüd, et kas tõesti tasub neid küsimusi ikka ja jälle esitada, me teame, milline on olukord, see on täiesti vääritu, lapsed magavad talvel ilma kütteta suvistes telkides ja alati peab keegi talvel siis valvama öösel tuld selleks, et telgid maha ei põleks ja see on olukord, kus neli aastat ei ole lastele mitte mingit kooliprogrammi ette nähtud, seitsekümmend protsenti tööst teevad ära vabatahtlikud. nii et kas tõesti Euroopa Komisjoni poliitika ja strateegia äh, ka soovitakse olukorda parandada või tahetakse, et inimesed seal nii kaua ja nii palju kannataksid, et see mõjutaks peletavalt teistele, kes soovivad sinna tulla. tahan saada vastust sellele küsimusele, sest muidu tuleb kogu aeg jätkata nende vanade küsimuste esitamist. härra Urban Crespo, palun. aitäh, president, aitäh, esimees. mina käisin mõned kuud tagasi Lesbosel ja ka paaril teisel saarel ja võin kinnitada, et tegemist on ühe kõige suurema inimõiguste probleemiga Euroopa Liidus. küsimus on aga, et mida Euroopa Liit siis teeb? paneme uksed kinni, keerame rahakraanid kinni, vastuvõtukeskused kinni. mis on siis meie vastus sellele raskele olukorrale, mida kolleeg siin äh, piirideta arstide organisatsioonist ka kirjeldas, et, et kuidas see uus seadus mõjutab siis näiteks äh, pagulaste võimalusi kasutada tervishoiuteenuseid ja kas laagrites on ka veel piiranguid tugevdatud, kas me teame, et seal elavate inimeste õigusi on juba piiratud ning kuidas see kõik mõjutas olukorda kuu aega tagasi ühel saarel tekkisid rahutused, kui laagrid laiali saadeti, valitsus kasutas pisargaasi ning EASO esindajale süstemaatiliselt on eitatud, et äh, nii nagu ka Süüria ja Iraagi puhul on meil tegemist diskrimineerimisega äh, rahva äh, kodakondsuse põhiselt kolleeg eh, <clears throat> Ruiz de Vesa, aitäh, esimees. tahaksin kõigepealt eh, rääkida tingimustest vastuvõtukeskustes talvel. jah, me kõik oleme näinud mitme talve möödumist nendes rasketes tingimustes ei ole nii, et tegemist oleks millegi uuega, lihtsalt kogu see vana kannatus kordub. ja on täiesti selge, et Euroopa Liit peab siin midagi ette võtma ja vastutama. ning kokkuvõttes tuleks mõelda ka selle peale, et tähtis ei ole mitte ainult inimeste mandrile toimetamine saartelt maismaale toimetamine, aga et äh, Eh, nad tuleb ka ära jagada kõikide liikmesriikide vahel selleks, et tagada paremaid eluvõimalusi. eriti kehtib see just alaealiste kohta. nüüd Euroopa Liidu Türgi kokkulepe, siin on täiesti selge, et see kokkulepe tuleb üle vaadata. Eh, piiritööde arstide organisatsiooni esindaja ütles, et seda tuleks eh, lepingus ka paremini välja tuua, seda inimõiguste aspekti ja et rahva ja et ka Euroopa Parlament tuleb kaasata, kui hakatakse seda lepingut üle vaatama. aitäh, proua Teili! aitäh, president, aitäh, esimees, ma olen üritanud äh, siin ennast ette kujutada mõnes äh, laagris äh, ja ma arvan, et need inimesed kõik imestavad, et nii palju sõnu on tehtud, aga miks olukord läheb kohapeal nii palju halvemaks. ja kui te oleksid üks nendest, siis arvatavasti küsiksid, et kas nad teevad seda nimelt selleks, et meid minema peletada või et nad on nii hullud ja arvavad, et võivad kogu aeg samu vigu teha ja arvavad, et tulemus on teine. me, kui me ei teadvusta neid probleeme, siis me korral, kordame neid vigu ja just sellepärast ma toetan piiritud arstide üleskutset, et need inimesed evakueeritakse sealt kiiresti. kuid küsimus on, kuhu nad siis panna ja mida on Euroopa Nõukogu tasemel tehtud selleks, et neid ümber paigutada. me peame tõesti süsteemi üle vaatama ja ka Euroopa Liidu Türgi kokkulepe, aga ma ei ole oma Iiri kolleegiga nõus. Need vastuvõtukeskused on tõesti ajutine lahendus, meil oli midagi sarnast Iirimaal Ehm, ja need ei olnud tulemuslikud, need vastuvõtukeskused ei toimi, me peame Türgi kokkulepet muutma, Dublini süsteemi muutma ja peame pagulased panema esikohale ja kui liikmesriigid on kaasatud äh, sõdadesse, siis see on ka silmakirjalik. Äh, Türgi on tuhandetel pühasõdalastel lasknud äh, Süüriasse minna ja siis neid üllatab, et miks need pagulasvood tulevad, nii et tõesti vaadakem sellele olukorrale näkku. kui me näiteks Lõuna-Süüria sanktsioonid kaotaksime ja inimestel eh, tagasi laseme minna, siis me saame olukorda lahendada, muidu me jätkame vanade probleemidega. tänan meie nelja esinejat, kes rääkisid olukorrast, eriti eh, piirideta arste eh, ja kõiki vabatahtlikke, kes sageli peavad täitma lüngad aga mõned küsimused lühidalt kõigepealt komisjoni esindajale. eelmisel nädalal saamusel nägin olukorda ja tahan teada, kuhu on kadunud Euroopa Liidu raha Kreeka suunal, kas võiks saada ametliku dokumendi, mis äh, kajastaks kõiki neid kulutusi, teiseks, kuidas konkreetselt ja koheselt parandada olukorda Kreeka saartel, ei hakka üle kordama siin juba öeldud, meil on tohutu vastutus, rahastame asju, mis ei vasta äh, UNHCR-i nõuetele, see on lubamatu ja milliseid alternatiive te pakute ja kuidas äh, uskumatult pikki mm, ooteaegu vähendada, rääkisime sellest ka täna hommikul. tõlgid lõpetavad oma töö ja tänavad kuulajaid. Not easy, but we have exceeded our time and actually many of us do have other commitments. <laughs> We are also in delay, so please, please try to refrain the very best